Uh, good evening, chairman, it's very good to see you. tere pärastlõunat, uh, lugupeetud esimees, väga tore on teid siin näha, ma tahtsin teie käest küsida, et äkki te suudaksite veenduda parlamendi administratsiooni, et nad siin natukene kuumust maha keeraksid ja me siin ise ka toodame muide kuuma õhku, nii et äkki hakkaks külmade peadega ja me võiksime ka õigel ajal asuda, alustada, ütleb härra Tänak uh, härra Brock vastab, et jah, panime kirja härra Tännoki palve, see on juba äh, teada ja tegeleme sellega ja muide, te siin ei saa pöörduda meie parlamendi administratsiooni poole nagu Põhja-Korea administratsiooni poole. nii et teile tahtsin teile äh, rääkida sellest, et tõesti, tegemist on väga huvitava aruteluga, iraanlased on siia kaasatud nii et äkki nemad peaksid ka hakkama ennast liigutama. ja see võiks olla ka argument alustada arutelusid Põhja-Korea tuumaprogrammi üle. ja selle koosoleku alguses sooviksin äh, Helge Schmidti ja baroness Ashtonit äh, õnnitleda selle edu puhul ja nad ei saa nüüd, keegi enam ei saa enam väita, et me Euroopa Liidul ei oleks mitte mingit välispoliitilist mõju, kui meil seda poleks, siis sellised kokkulepped poleks võimalikud ja ma arvan, et tõesti tuleb tunnistada, et vahel on Euroopa Liidul positiivne mõju arengutele. Couldn't we, my colleague Mr Tannock got in before I mu kolleeg Tännok võttis mult mikrofoni ära, aga tõesti, arvestades, kui palju on kirjutatud prouast viimasel ajal, oleks võib-olla tõesti äh, seda edu siin tunnustada ja mina olen tegelikult tema poliitiline vastane, nii et see on tõesti suurepärane. ja tõesti, see on kokkulepe küll pooleks aastaks, äh, kõike tuleb siiski äh, tun-, tunnistada siis äh, kõik need äh, plutooniumi rikastamised, äh, tuumaseadmed, nii et kõike seda kontrollitakse, nüüd tegemist on edusammuga edasi ja hiljemalt homme pärast lõunat enne seda kohtumist tuleks meil laiendatud juhatusega seda küsimust arutada ja kui Helga Schmidtil on aega, siis ta võiks tulla meile ka seda äh, Äh, teha koos temaga. me peame vaatama, kas meil õnnestub tõesti veel enne homme õhtut selline kohtumine korraldada selleks, et me saaksime kokkuleppe kohta informatsiooni. kui olete sellega nõus? suur tänu! mul tuleb teile teada anda, et Angola president pidi tühistama oma visiidi, nii et me võime selle nüüd päevakorrast maha võtta. ja selle asemel on meil proua Düran raport, mis puudutab Euroopa Liidu Myanmari rakendrühma visiiti, mis toimus eelmisel aastal ja peale selle proua Jekle räägib ka valimisvaatluslähetusest Tadžikistani. Iraani kohta on juba meil teadaanded antud, protokollid on kinnitatud, kui ei ole pretensioone ja lähemegi kohe Albaania eduraporti juurde. raportööriks on härra Vuljanitš. palun, teil on sõna suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid. nagu te nägite, resolutsioon on ette valmistatud ja see on teile ka edasi saadetud. muudatusettepanekud on tehtud, kompromissettepanekud on välja töötatud ja ka ametlikult esitatud ning ma sooviksin tänada südamlikult variraportööre samamoodi nagu ka kõiki parlamendiliikmeid, kes tegid muudatusettepanekutele ja üritasid meie resolutsiooni veelgi paremaks muuta ja mõistvamaks muuta. ma tahaksin eriliselt tänada Doris Pakki, Liborit ja härra Kukanit, kes aitasid mind väga palju oma soovitustega. suur tänu ka par-, välisasjade komisjoni sekretariaadi töötajatele ka suur tänu Euroopa kom-, vabandust, meie komisjonile soovituste eest ja suur tänu ka minu fraktsiooni töötajatele, kes on tõesti suure osa sellest tööst ära teinud ja aitasid seda resolutsiooni vastu võtta. selles resolutsioonis on ka mõned soovitused vabaühendustelt mille eest ma olen ka tänulik. minu isiklike vaatluste ja kontaktide tulemusena, mis mul on Albaania ametivõimude, poliitikute, opositsiooni esindajate, ajakirjanikega, vabaühendustega Albaanias ja Albaania kodanikega, kellega ma õnnest-, kellega ma üritasin eraviisiliselt ühendust võtta, see dokument ka valmis nagu te näete, see dokument on nüüd valmis ja ma kutsuksin väliskomisjoni ja fraktsioone üles toetama ettepanekut, et revolutsioon, et resolutsiooni üle tuleks hääletada täiskogul detsembrikuus. see on tähtis Albaania jaoks, see ei ole mitte ainult Albaania jaoks tähtis, vaid ka Euroopa Parlamendi jaoks. ma arvan, et Euroopa Parlamendil peaks olema oma seisukoht Albaania küsimuses enne, kui toimub nõukogu kohtumine. ükskõik, milline on nõukogu otsus. parlamendil peaks siiski olema oma sõltumatu arvamus. sellepärast ma eelistaksin ja soovitan ka sellepärast, et hääletus toimuks väliskomisjonis juba homme, kui võimalik. ja kui mitte, siis tuleks hääletada viiendal detsembril. selleks, et raport saaks minna täiskogule üheksandal detsembril Strasbourgis. mõlemad resolutsiooni ettepanekud on hea kõige tähtsam on nüüd, et me võtaksime need vastu detsembrikuus. ükskõik, kui sügavapõhjaline see dokument on, me ei saa siiski kõike kaasata. ja minu resolutsiooni puhul oli tähtis see, et me aitaksime riiki, et me toetaksime seda toetust, mida on juba andnud komisjon ja peale selle Eh, peaksime toetama ka Albaaniale kandidaatriigi staatuse andmist. aga teine eesmärk, mis pole vähem tähtsam, on ka see, et me panustaksime piirkonna stabiilsusesse ja tugevdaksime Euroopa Liidu poliitikaid, mis, mille kohaselt me peaksime tunnustama ja tunnustama neid edusamme, mida on tehtud ähm, teel Euroopa Liiduga liitumise poole. ja on täiesti selge, et edusamme on tehtud. poliitiline küpsus on paranenud. seda oli näha ka nädal või kaks tagasi, kui valitsus keeldus vastu võtmast Süüria keemiarelvasid, kuigi USA nõudis seda. Albaania kuulas aga, Albaania valitsus kuulas oma kodanike arvamust, kuulas, millised on kodanike soovitused, kuulas ka, mida ütles Euroopa Liit ja ma arvan, et tegemist on täiesti uue olukorraga riigi jaoks ja otse loomulikult on veel terve rida probleeme, mis tuleb lahendada, kuid ärgem unustagem, et terve rida probleeme on praeguseks ka juba lahendatud ja et kandidaatriigi staatus on kõigest üks sammu, samm liitumise teel, sellega ei lõpe mitte mingi protsess. tegemist on tähtsa sammuga, sellepärast et me läbirääkimiste ajal järelevalve Albaania riigi üle paraneks, juhul kui läbirääkimised nüüd kohe varsti alustatakse, avatakse. väga tähtis on tõesti jälgida olukorda, vaadata täpselt, milliseid reforme viiakse läbi ja milliseid reforme ka Albaania valitsus lubab läbi viia. peale selle Äh, on ka väga palju eeliseid. Äh, reformid kiirenevad, neid viiakse rohkem läbi, järelevalve suureneb, meil on võimalik konstruktiivselt äh, mõjutada riiki ja riigi konstruktiivne mõju oma naaberriikidele suureks ka ja ma arvan, et terve rida poliitikuid on sellega ka nõus. probleemid, mis tuleb lahendada esiteks, minu arvates kohe kindlasti on vaja rohkem kõrgetasemelist poliitilist ja sotsiaalset dialoogi Albaanias. Nad üritavad seda dialoogi käima lükata, kuid siiamaani üpris edutult. korruptsioonivastane võitlus, järgmine probleem, see on Albaanias, on tõesti korruptsioon üpris levinud, organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus on tähtis peale selle tuleb võidelda narkootikumide veo vastu. ja veel terve rida muid probleeme on vaja lahendada. ma tõesti usun, et meie abiga albaanlastel õnnestub kõik need probleemid lahendada ja muuta oma riiki paremaks mis on ju tegelikult kogu selle protsessi eesmärgiks. eesmärgiks ei ole mitte Euroopa Liiduga liitumine, eesmärgiks on muuta riik paremaks ja see tähendab ka seda, et äh, liitutakse Euroopa Liiduga. aitäh! härra Kukan, palun, ütleb esimees mikrofonita. suur tänu, härra esimees! kõigepealt suur tänu härra Vuljanitšile resolutsiooni ettepaneku eest, tegemist on tasakaalus raportiga, mis läheb õiges suunas. ma tahaksin mainida, et räägin Doris Paki nimel, kes on variraportöör Rahvapartei nimel, aga tal ei ole kahjuks võimalik täna siin olla. Albaania on tõesti väga tähtsaks ühenduskohaks ja me, Euroopa Parlament peaks olema tõesti ettevaatlik, äh, kui ta oma sõnumeid saadab. sõnum peab olema selge ja tasakaalus. ma arvan, et raport ei tohiks olla vastuoluline. meie viimasel delegatsiooni visiidil Tiranas jõudsime me kokkuleppele erinevate fraktsioonide vahel selles osas, et Albaanial on vaja toetust integratsiooni järgmiste sammude ajal väga hea on ka see, et variraportöörid jõudsid kokkuleppele selles konstruktiivses lähenemises ja tegid kompromissettepanekuid raportile. proua Pakko on tulemusega rahul, mis saavutati variraportööride kohtumisel ja eriti on ta rahul sellega, et tundub, et üldine kokkulepe on, et toetatakse Euroopa Komisjoni soovitusi mis on välja toodud eduraportis. sellepärast kutsutakse nõukogu üles tunnustama neid edusamme, mida riik on teinud ja anda Albaaniale kandidaatriigi staatus ja seda ilma viivituseta. peale selle tuleks veel aru saada ka sellest, et edusammud, mida siiamaani on tehtud, peavad jätkuma. peale selle tuleks tõhustada reformide läbiviimist parteiülene koostöö on võtmetähendusega Albaania edasammude jaoks ja peale selle tuleks parandada ka poliitilist kliimat äh, selleks, et oleks võimalik vajalikke reforme läbi viia ja selles mõttes need lõhed, mis praegusel hetkel on poliitiliste jõudude vahel praegu uue parlamendi ametiperioodi alguse ajal on tõesti murettekitavad ja sellepärast kõik poliitilised parteid ja osapooled peaksid parandama poliitilist kliimat riigis siin on väljakutseid, eriti just korruptsioonivastases võitluses, organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses, diskrimineerimises samamoodi nagu ka äh, avaliku halduse küsimuses äh, ja selle kõigega tuleb tegeleda otsekohe. Albaania peab tegema ka nendes valdkondades tegema suuri edusamme, kui ta soovib jätkata teed Euroopa Liidu poole. ja proua Pakk on teinud ettepaneku, et kõik fraktsioonid toetaksid kõiki muudatusettepanekuid, mis peegeldavad just seda äsja esitatud sõnumit. veel kord suur tänu härra Vuljanitšile raporti eest. arvestades, et äh, hääletu, arvestades nüüd hääletusega väliskomisjonis eh, Doris Pakk soovib samamoodi, et eh, raporti üle tuleks hääletada täiskogul detsembrikuus, ükskõik, kas me hääletame nüüd homme või detsembri alguses väliskomisjonis, see pole nii tähtis. mina tõesti toetaksin ka sellist lähenemist, kuid kõige tähtsam on see, et täiskogule läheks see raport juba detsembrikuus, aitäh! esimesele mikrofonita, aga sõna sai Libor Rootšek. suur tänu, härra esimees! ka mina soovin õnnitleda Nikola Vuljanitši suurepärase raporti puhul. härra Kukan mainis juba, et meil on vaja jõuda kokkuleppele. ja ma arvan, et väliskomisjonis ja Euroopa Parlamendis kõik äh, suured fraktsioonid on ühel meelel selle resolutsiooni osas ja see tuleb välja ka kompromissettepanekutest. mis puudutab Albaaniat, siis ka mina tahaksin toonitada, et tuleb jätkata reforme ja reformide jätkamiseks koostöö kahe tähtsama poliitilise partei vahel on väga tähtis. seda nii nende reformide puhul, mida, millega on vaja jätkata, selleks, et äh, asuda Euroopa kursile, samamoodi nagu ka kõikide teiste sisepoliitiliste reformide puhul. mina ja mu fraktsioon leiab, et kandidaatriigi staatus tuleks anda viivituseta, sellepärast et Albaania on teinud suuri edusamme. on vastu võetnud väga tähtsaid õigusloomelisi projekte, äh, parlamendivalimised toimusid vastavalt riiklikele standarditele, võimu üleandmine toimus korralikult ja probleemideta, nii et tõesti, nüüd on äh, Euroopa Liidul aeg hakata oma kohustustest kinni pidada, kinni pidama, selleks et me saaksime liitumisprotsessi käigus hoida ja säilitaksime oma usaldusväärsuse. ja seda ootavad meilt ka Albaania kodanikud. jah, tõesti, on tõesti veel terve rida küsimusi kus parandusi on vaja. kuna see raportis on kirjas, siis ma seda ei hakka siin kordama. aga tähtis on tõesti kandidaatriigi staatuse andmine ja kulub kohe kindlasti veel kuid ja aastaid, enne kui kõik äh, reformid on võimalik läbi viia, mitte ainult äh, paberi peal, vaid ka tõesti rakendada mis puudutab äh, parlamendis äh, raporti vastuvõtmist, siis ma arvan, et äh, väga tähtis on tõesti hääletada detsembrikuus juba täiskogul, ükskõik, kas me hääletame väliskomisjonis sellel nädalal või järgmisel nädalal, see sõltub tõesti sekretäriaadist. nii et kui teie olete valmis, siis oleme ka meie valmis hääletama. aga väga tähtis on, et see võetaks detsembrikuus veel vastu. aitäh! um... proua Šake, suur tänu! tegemist on tõesti väga intelligentse naisterahvaga. mina läksin Istanbuli, pidasin kõnet tema, aga lasi ennast lülitada videokonverentsi kaudu ja pidas ka kõne. jah, te oleksite saanud väga palju aega kokku hoida, ütleb proua Šake härra Prokile. jah, äh, mina ei hakka kordama seda, mida kolleegid juba ütlesid lihtsalt praegusel hetkel võime olla optimistlikud, ettevaatlikud optimistlikud arengute osas Albaanias, kuid samal ajal ma usun ka, et äh, nii Euroopa Liidu kui ka Albaania poolt tuleb meil haldustööd parandada. me teame, et siin on väga palju inimesi kaasatud, me teame, inimesed on öelnud, et äh, Albaania ei ole veel valmis liituma ja see on täiesti õige ja mitte keegi ei kahtle selles, sellepärast et on terve rida probleeme, mille vastu on vaja võidelda, nagu näide, nagu näiteks organiseeritud kuritegevus, narkokaubandus, diskrimineerimine, meediavabadus ja õigusriigi põhimõtted. arvestades neid ootusi Albaania poolelt tuleb teha nüüd järgmised sammud äh, Euroopa Liidu kursil, tõesti tegemist on ainukordse edulooga ja me näeme, et Albaania on muutunud küpsemaks äh, ja üritab läbi viia reforme ja me muidugi ei taha sellesse sekkuda, et seda kõike ohustada ja sellepärast ma arvan, et on väga tähtis ka selgelt välja öelda, mida me siin täpselt teeme. me soovime saata sõnumit, me ütleme, et me soovime, et Albaania jätkaks nende positiivsete reformide läbiviimist ja et on terve rida samme, mis tuleb veel ära teha, aga et Euroopa Liit on valmis abi andma, nõu andma selleks, et üle võtta Euroopa Liidu õigustik. see on kohe kindlasti pikk ja raske protsess, kuid me soovime Albaaniat julgustada esimees mikrofonita jälle, proua Kornelissen, palun. suur tänu! olen nõus kõikide eelkõnelejatega, tõesti kõigiga. jah, tõesti, tegemist on kõige positiivsema raportiga Albaania kohta, mida me oleme selle ametiperioodi jooksul teha ja põh-, teinud ja põhjust on ka palju, sest tõesti võimu üleandmine toimus äh, peaaegu ilma ühegi prot-, probleemita, kodutöö on tehtud, nii et on põhjust kiita. aga see ei tähenda, et me nüüd öö, äh, liiga palju kiidaks, sellepärast et ilma vägivallata või streikideta võimu üleandmine, see on tegelikult täiesti normaalne ja reformide läbiviimine on ka tegelikult täiesti tavaline asi, mida teha, nii et ärgem siin kiidulauluga liiga kaugele mingem ma arvan, et see ei ole päris õige ja meil tuleb mõelda ka, mis toimus lähiminevikus ja vaatama ka tuleviku poole. parlamendi töö ei saanud algust algust nii harmooniliselt kui võib-olla vaja ja ma oleks tõesti tahtnud, et Albaania tõesti näitaks äh, järjekindlat, äh, järjekindlat edusamme ka selles osas, et parteid teevad omavahel koostööd jah, tõesti, siin tasakaalus raport, siin on kiidetud kõiki neid edusamme, mis on tehtud, teiselt poolt äh, on välja toodud äh, kriitika, aga seda positiivsel kujul ehk siis äh, soovituste näol tuleviku jaoks, nii et ma arvan, et lõpptulemus on hea, raport on korralik ja ma ka loodan, et detsembrikuul täiskogus selle üle hääletatakse. ja viimase punktina tahtsin öelda, et soovin teha suulise muudatusettepaneku meil tuleb äh, seda probleemi, mida on siin raportis mainitud ja me tõesti loodame, et fraktsioonid mõtlevad selle peale. sest on terve rida äh, perekondi, mis siiski on äh, äh, kaasatud verevaenu ja vähemalt sada viiskümmend juhtumit on ka kirjalikult tõestatud väga paljud lapsed, eriti poisid, peavad jääma äh, tuppa, nad ei või minna kooli. kahe tuhande viiendast aastast on äh, ka komisjon kokku kutsutud, on ka seadus vastu võetud, kuid tegelikult probleem halveneb, mitte ei muutu paremaks. nii et äh, ma saadan suulise muudatuse ettepaneku äh, Äh, kõikidele fraktsioonidele, sotsiaaldemokraadid ja Rahvapartei on juba lubanud seda toetada, nii et ma loodan, et ka teised äh, fraktsioonid on sellesse, selles osas positiivselt meelestatud. härra Tännak, palun! suur tänu, härra esimees, ka mina soovin palju õnne soovida härra Vuljanitšile tasakaalus raporti puhul. Albaania tõesti viimasel ajal ei ole olnud enam nii problemaatiline, nagu ka roheline kolleeg ütles, et on tõesti siin föderalismi teel edusamme tehtud ja et tõesti paar aastat tagasi vägivallalained olid väga palju eh, suuremad ja et nüüd see võim anti üle ilma probleemideta peaks tegelikult olema normaalne Euroopa Liidu liikmesriigis mina olen teinud kaks muudatusettepanekut, esiteks muudatusettepanek number üheksakümmend kaks, kus on välja toodud äh, usuvähemuste küsimus ja usuvabaduse küsimus, tegemist on tõesti äh, mitme religioosse riigiga. tegemist on erakorralise küsimusega ja tõesti, see toob endaga kaasa teatud välispoliitilisi dilemmasid, kui nad soovivad äh, Euroopa Liiduga liituda kuid Albaanial on tõesti väga pikad ilmalikud traditsioonid. peaminister paar kuud tagasi käis ka meie ees. ta on samast parteiperekonnast nagu mina ja ta on tõesti minevikust õppinud, ta on aru saanud, et ei ole vaja siin äh, naabreid rünnata, vastupidiselt Makedooniale ja mul on eriti hea see lõige seitseteist äh, raportis ja mul on väga hea meel, et minu muudatusettepanek sada kuusteist äh, hasartmängude kohta, selle on raport ju tagasi lükanud, kuid äh, see on tihedalt seotud äh, organiseeritud kuritegevusega, kuid ärgem unustagem, et hasartmängudest on võimalik ka tulusid saada ja teiselt poolt need, kes soovivad hasartmänge mängida, neile see ka meeldib, mina küll isiklikult nende hulka ei kuulu. ja minu fraktsioon soovib ka, et see raport läheks hääletusele veel detsembrikuus täiskogul. Thank you, Chair. I want to congratulate to suur tänu. ma soovin ka õnnitleda Nikola Vuljanitši isiklikult, sest tema fraktsiooni liikmeks saamine on tõesti suureks rikastuseks meie fraktsiooni jaoks. meil on selline tõesti Albaania osas väga proaktiivselt meelestatud raportöör ja Albaania ise ei saaks äh, sellist raportit äh, koostada, kui meie oleks valmis vastu tulema ja ka ise positiivset raportit äh, koostama. isegi kui see raport tuli liiga hilja, ta siiski tuli ja tegemist on väga tähtsa panusega selleks, et äh, Albaania püüdlusi tugevdada. teiselt poolt ma tahaksin toonitada, äh, kui tähtsad on positiivsed arengud Albaanias ka piirkondliku stabiilsuse jaoks. meil tuleb rohkem pingutada selleks, et äh, rohkem dünaamikat tuua Aadria mereriikide liitumisse ja ma arvan, et Albaania edusammud kiirendavad protsessi. mitte ainult Aadria mererannikul, vaid ka Makedoonia puhul. meil on tõesti vaja äh, rohkem ka äh, Skopjele selliseid äratavaid sõnumeid saata ja ma arvan, et tõesti neid edusamme tuleks tunnustada korralikult, aitäh! härra esimees, ma tänan kolleeg Uljanitši selle suurepärase raporti eest. sooviksin ainult äh, rõhutada, äh, millest kõik ei ole aru saanud, mida, milles seisneb see seos Skopjega Makedoonias on samuti märkimisväärset edu saavutatud ning sellest me räägime siis, kui me käsitleme Makedoonia raportit. minu arvates äh, praegu ei ole see äh, punkt päevakorras ning ausalt öeldes ma ei saanud kolleegi vihjest praegu hästi aru roheliste esindaja tõstis esile valitsuse vahetuse tähtsust, kuid siin on tegemist eduraportiga, mis koostati kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, aga kui ma ei eksi, siis siin tegelet-, siis see koostati juba suvel ning kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta arengud olid siis kõne all ning kogu see edu, mis Albaanias on saavutatud ning mida siin nüüd õigusega kiidetakse, see kõik on saavutatud kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal enne valitsuse vahetust, nii et me ei tohiks siin nüüd eh, jätta sellist muljet, nagu oleks see edu saavutatud tänu värskele valitsusele, nüüd tuli uus valitsus ja meie kohe koostame positiivse raporti. ma sooviksin rõhutada, eh, et siin on tegemist raportiga, mis kirjeldab seda suurt edu, eh, mida Albaania on saavutanud kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal just vana valitsuse ajal ning Äh, loomulikult eh, ma eh, tervitan eh, seda, et valitsuse vahetus toimus suhteliselt edukalt. mina ei osale selles arutelus siin terve riigi edu üle, kuid ühes asjas on härra Posselfeld tõepoolest õigus, me ei peaks siin nüüd järeldama, et valitsuse vahetusega muutub kohe kõik paremaks kõige tähtsam, mida meie komisjon peab selgelt rõhutama ning mida ka Saksa ja Hollandi esindajad toonitasid, on see, et me peame omaenda riikide valitsustele saatma selge signaali selle kohta, et meie oleme nüüd arvamusel, et see kandi-, riik on nüüd nii kaugele jõudnud, et ta väärib kandidaatriigi staatust. kui me nüüd jälle astume sammu tagasi äh, nii nagu meil näiteks serblastega läks, siis mingil hetkel me kaotame usalduse. ja kuhu see viib, seda me võime vaid arvata. ma olen veendunud selles, et me peame tegema kõik selleks, et me just oma koduriikide valitsustele teeksime selgeks, et meil on vaja siin edasi liikuda, et neil tuleb harjuda selle mõttega, et see ongi mõistlik lähenemine, aitäh! suur tänu, oleks väga tore, kui ka vana valitsuse sotsiaaldemokraadid oleksid äh, saanud äh, nii ilusa raporti, kui praegu tuleb. aga jah, nii ta kord juba on. Äh, ja siin osad kolleegid saavad ka täpselt aru, millele ma viitan. sõna saab härra Bell suur tänu, härra esimees. kolleeg Kornelissin just ka ütles, kuid ka mina sooviksin rõhutada, et ma toetan suulist muudatusettepanekut täielikult. volinik Füüle juba ka paar aastat tagasi rääkis sellest, et ver-, veritasu on väga tõsine probleem, see puudutab ka lapsi, tegemist on väga keerulise küsimusega ning siin on vaja saavutada edu, sellest tuleb ka rääkida komisjonis. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Saksamaa ajaleht, avaldas hiljuti just huvitava äh, artikli selle kohta, teema on väga päevakohane ning tegemist on punktiga, kus äh, Albaania valitsus koos vabaühendustega peab astuma tõsiseid samme selle vastu, lapsi õpetatakse kodus, nende elu on ohus, nad ei tohi kodust välja astuda ning sellist asja me ei saa Euroopa Liidus lubada. komisjoni nimel soovib keegi, soovitakse sõna? suur tänu. sooviksin lihtsalt paar sõna öelda. komisjon sooviks äh, tänada härra raportöör, härra Viljanitšit tema äh, hea ja hästi tasakaalustatud raporti eest, mis tunnistab selgelt Albaania poolt tehtud edusamme teel Euroopa Liidu poole. me toetame ettepanekut anda Albaaniale kandidaadi staatus. selles kontekstis tervitab komisjon kõiki muudatusettepanekuid Ähm, mille on, mis on esitatud selle nimel, et Albaaniast saaks äh, kandidaatriik. septembrist novembrini oleme näinud ähm, Albaanias äh, poolt äh, tihendatud tegevust ähm, näiteks nii õigustasandil kui õigusriigi tasandil. näiteks minister käivitas kõrgetasemelise dialoogi eesmärgiga näit-, et Albaania liiguks edasi praegusest äh, olukorrast Euroopa integratsiooni teel ning äh, oleme kohtunud kolme väga pühendunud Albaania ministriga, kes äh, on meile esitanud ülevaate oma visioonist Albaania tuleviku kohta. kõigest paar nädalat tagasi toimus kõrgetasemeline korruptsioonivastane konverents ning selle tulemusena ähm, Ehm, koostatakse ülevaade järelduste ellurakendamist. samuti oleme näinud mitmeid juhtumeid, mis on seotud korruptsioonivastase võitlusega viimastel nädalatel ning eh, seda väga paljudes tundlikes eh, sektorites, politsei, haridus, kohalikud omavalitsused ning eh, maksu- ja tolliteenistused. sama ajavältel septembrist novembrini Albaania õiguskaitseasutused on tõhustanud oma jõupingutusi võitluses organiseeritud kuritegevusega. oleme ka näinud suuremat kaasatust Euroopa Liidu suunaliste reformide läbiviimisel. Need on vaid mõned näited, kuid võib öelda, et viimase kolme kuu jooksul äh, on Albaania tugevdanud äh, oma jõupingutusi selleks, et äh, saavutada kandidaadi staatus. aitäh! härra Vuljanitš, äh, ainult mõned märkused selle kohta, mida kolleegid ütlesid. ei, üheski oma lauses ei tahtnud me tasandada ideed et äh, muutused tulid äh, seoses valitsuse vahetumisega, need, see nii ei käi äh, mitte üheski riigis ning pigem paneb meid muretsema valitsuse opositsiooni vahelistes suhetes see, et nende vahel ei toimu dialoogi. selline dialoog peaks toimuma, vastasel korral ei saa nad edasi liikuda nüüd eh, suulised muudatusettepaneku kohta, mis puudutas Plavjudi, eh, mis puudutas verevaenu, ma ei lisanud seda, ma olen sellest probleemist teadlik, eh, sest ma ei tahtnud liialt paljusid teemasid ühes raportis käsitleda, leian, et see on teema, mida mõnes tulevases dokumendis võib mainida. loomulikult olen ma nõus sellega, et, et see teema vajab arutelu. mul on hea meel selle üle, et siin räägiti usulist sallivust. ma ei uskunud seda, kui ma sinna nägin ning ma nägin, et see tõesti nii oli ning äh, opositsioon ja valitsus, tõepoolest see nii on. meie ei pööra mingit tähelepanu religioonile, see on iga inimese iseasi. see on äh, suurepärane äh, ma ei näinud sellist tolerantsi üheski teises Balkani riigis, isegi mitte Horvaatias, mis puudutab nüüd, mis puudutab nüüd Eh, hasartmänge ja organiseeritud kuritegusid, siis eh, ma kuulsin selle teemalisest eh, tegevusest, ma sain teada, et illegaalne, see hasartmängud keerati ära, kuid neil ei õnnestunud kedagi äh, kinni püüda, kes selle korraldajaks olid, sest politseist äh, oli keegi neid informeerinud sellest, et selline haarang toimub. seega ma ei arvanud, et see öö, äh, oli eriti edukas, seega ma seda resolutsiooni ei lisanud. Mm, nii palju, kui mina nägin kõik eh, fraktsioonide esindajad eh, olid nõus sellega, et hääletus peaks toimuma detsembris ja, ja kui see ei saa homme olla, siis võib see toimuda ka minu poolest viieteistkümnendal detsembril, tänan. suur tänu, austatud kolleeg ehm, ehm, fraktsioonid äh, ei soovi homme hääletada, niisiis hääletame viiendal detsembril äh, ning äh, praegu on tõsiselt kiire, kui me soovime selle veel detsembris tuua täiskogule, olete nõus, jah? järgmine päevakorrapunkt on oluline punkt. see on Serbia eduaruanne, raportöör on kolleeg Katsin. võib-olla on mõttekas tuua ette päevakorrapunkt kuus ning lasta kolleeg Kukanil kõigepealt rääkida Euroopa Liidu Serbia kohtumisest neljateistkümnendal novembril. ta tutvustaks meile selle kohtumise tulemusi. niisiis saab sõna kolleeg Kukan. suur tänu. see eh, eh, viieteistkümnendal november eh, toimus Euroopa Liidu ja Selbradi ühiskomisjoni kohtumine ning alustasime uue seitsme teise, seitsme teise äh, saadikuga, me oleme käivitanud ühistöö Serbia parlamendi liikmetega, mille aluseks on äh, assotsieerimislepe. me oleme kohtunud riigijuhtidega ning samuti ka kodanik, kodanikuühiskonna esindajatega me eh, kohtu-, olime Belgravis enne Mitrovitšis toimivaid vahevalimisi ning eh, seal toimus ka esimene valitsustevaheline konverents, mis eh, on siis e-, tegelikult liitumisläbirääkimiste esimene peatükk. Euroopa Liidu tee Serbiale ei ole enam tulem-, ei ole enam lubadus, vaid meil äh, on see konkreetne tegevus, see puudutab otsuse langetamist. meil on väga selge tunne, et mõned reformid, mida äh, juba kakskümmend aastat on Serbiale soovitatud, on äh, nüüd võimalikult realiseerumisfaasis. Serbia majandus ei ole heas vormis, pehmelt öeldes. siin Eh, on väga palju veel ära teha. Eh, avalikus sektoris eh, on nii-öelda üle, on töötajad liialt palju. praegusel hetkel võivad reformid kaasa tuua esialgsetes faasides suurt rahulolematust see toob kaasa veel ühe tähelepaneku, mis puudutab siis varajaste valimistega seotud spekuleerimisi. minu meelest ei ole ähm, liidritel ähm, äh, suuremat huvi, kui et äh, <coughs> poliitiline stabiilsus oleks Serbias suurem kui kusagil mujal Kosovo on samuti osa aruteludest, nagu te teate, seoses äh, ähvardustega äh, korrati, äh, korrati valimisi seitsmeteistkümnendal novembril ning üritati olukorda võimalikult rahustada, kuid varem see siiski nii ei olnud esimest valimiste esimeses voorus. me häälekalt väljendasime oma rahulolematust äh, oma äh, vastaskõnelejatele, me ei äh, saa lubada seda, kui riigi esindajad, äh, Serbia riigi esindajad tulevad kohale paramilitaarsetes ülikondades või riietuses. praegu tundub, et olukord on, on paranenud ning leian, et Serbia võimuesindajate suhtumine on parandanud ka suhetes Pristinaga. võitlus Eh, võitlus eh, organiseeritud kuritegevuse korruptsiooniga on tõhustunud, oleme selle üle väga, sellega väga rahul. ma ei hakka detailseks eh, minema, kuid ma sooviksin teha kriitilise märku, märkuse. protsess on prioriteetne ning ning sallimatus korruptsiooni vastu on olemas, kuid see ei kajastu olemasolevates institutsioonides ja õigusraamistikus vaid see on nii-öelda ajutise iseloomuga ja see vajab tugevat poliitilist liidri rolli. pikas eh, perspektiivis eh, võib eh, küsimärgi alla seada õigusriigi ja kodanike nägemuse sellest. sooviksime rõhutada ka parlamendi kontrolli olumis-, rolli samuti eriti võttes arvesse lähenevaid läbirääkimisi, samuti tuleb teavitada Serbia kodanikke Euroopa Liidu kohta ning samuti tuleb eh, eh, kommunikeerida eh, tõhusalt selle kohta, kuidas Euroopa Liit toimib, samuti tuleb toetada etniliste vähemuste õigusi ja samuti hoiduda seepärast toimuvast tsentraliseerimisprotsessist. sooviksin rõhutada, et novembri alguses eh, korra-, külastas Serbiat Euroopa Parlamendi kaks komisjoni, inimõiguste alakomisjon ning samuti keskkonnakomisjon, komisjon. seega meie delegatsioon üritas mitte dubleerida eh, teemasid, mida need kaks Eurokomisjoni juba katnud olid. sooviksin ühtlasi eh, tõsta esile meie meie Euroopa Parlamendi esinduse töötajaid Belgradis, kes tegid väga tublit tööd meie missioonide hõlbustamiseks. suur tänu, aga ma ei ole veel lõpetanud. ma öö, äh, võin teile veel anekdoote rääkida, kuni ta lõpuks tagasi tuleb. Well, okay. I think that it's logical that tundub, et loogiline seal peaks olema Jelko Katsin, nii et ma annaksin talle siis sõna. suur tänu, esimees Kukan, delegatsiooni esimees. me teeme pidevalt koostööd. pärast äh, oma esialgset raportit Serbia kohta toimusid Kosovos esimesed laiapõhjalised valimised. Serbia kogukonna osalus oli ootamatult kõrge nende enklaavis ning tähelepanuväärne ka Kosovo põhjaosas. Mitrovitsa eh, järelvalimised eh, toimusid eh, igasuguste intsidentideta. Need valimised olid väga oluline, olulised selleks, et eh, Serbia nõukogu poolt valitsusvalitsuste konverentsil esitatud nõudmised täidaks. ma usun, et et ehm, see peaks toimuma selle aasta detsembris, see näitaks üles, et me võtame, näiteks seda, et me võtame tõsiselt äh, Serbiaga toimuvaid läbirääkimisi. väga palju on vaja ära teha selleks, et normaliseerida Kosovo ja Serbia vahelisi suhteid, kuid selge on see, et Serbia liidrid soovivad äh, jätkata dialoogi Pristiniga ning äh, mineviku vigadele selja pöörata. aprillilepped ning hilisemad lepped samuti peaks äh, Ähm, äh, olema jälgimise all vähemalt läbirääkimiste faas, esialgse faasi vältel. õigussüsteemi reform toimub, kuid see on endiselt väga keeruline. prokurörid äh, töötavad suure äh, stressi käes ning on endiselt nõrgim lüli süsteemse korruptsiooni vastases võitluses. majanduse küsimus, majanduskuriteod Eh, on endiselt eh, raskesti uuritavad. ma loodan, et eh, võimu esindajad ühendavad rohkem finants- ja administratiivressursse õigussüsteemi probleemide lahendamiseks. süüdimõistmised kõrgetasemelise korruptsiooni pärast on endiselt haruldased ning näitavad ning nad on endiselt lakmustest Eh, õigussüsteemi jaoks. Serbia eh, eh, mis puudutab õigussüsteemi, siis endise peaministri mõrv ei ole endiselt piisavalt uuritud ja süüdlasi pole, ei ole endiselt kohtu ette toodud, samuti ka mitte ajakirjanike tapjad, mõrvad toimusid siis Miloševiči võimu ajal meil on vaja suuremat usaldust ja paremaid suhtleid koalitsiooni ja opositsiooniparteide vahel. üldine poliitiline õhkkond äh, suhtes halvasti Belgia linna, Belgradi linnapea vallandamisse, kes on opositsiooni liige. ei ole võimalik juhtida ilma aktiivse opositsiooniga, võttes arvesse, kui kõrge äh, töötuse määr on riigis, eh, siis eh, vajadus kokkuleppeli strateegiliste eesmärkideni eh, jõudmiseks on, see vajadus on aina suurem. vaja, valitsus ja opositsioon võivad teha koostööd, nagu seda oli näha, kui opositsiooni esindajad võtsid üle Euroopa asjade komisjoni juhatuse ning samuti ka värskelt avat-, antud äh, stabiliseerimise assotsiatsiooni parlamendikomisjoni, see, nende edusamme tuleb tunnustada. kuna see on äh, viimane meie parlamendi koosseisu arvamusraport Serbia kohta, sooviksin ma lõpetuseks äh, kõigile meenutada seda, kui palju Serbia on saavutanud viimase viie aasta jooksul. kui me siin kogunesime kahe tuhande üheksanda aasta juunis, siis oli isegi mm, assotsieerimisleping äh, ei olnud võimalik seda sõlmida seoses huvipuudusega, kuid äh, asjad on muutunud ning olen kindel, et Serbia äh, liigub kiiresti edasi assotsieerimislepinguga, ühinemislepinguga ning et viimased peatükid suudetakse sulgeda järgmise aasta lõpus. teekond on raske, väljakutseid on palju, kuid selge on see, et Serbia on kindlalt Euroopa Liidu suunas teel kolmapäeval kohtun ma variraportööridega, et äh, nendega arutada muudatusettepanekuid, kompromissmuudatusettepanekuid, mis tänaseks esitati. tänan teid tähelepanu eest. suur tänu, härra Katsin, nüüd nüüd äh, panen siis härra Schöpfeli äh, raporti Jüri Mütsi pähe, esitan tema arvamused tema on variraportöör. ma see raport on hea raport, liigub õiges suunas. ma olen nõus avaldusega, et Serbia liigub edasi Euroopa Liidu suunas, kuid ta ei tohi silmist kaotada lõppeesmärki selge on ka see, et valitsus saab aru, et Euroopa valik on serblaste jaoks parim. võime nõus olla sellega, et Kosovo lepingute struktuur on nende jaoks kõrge prioriteediga ning selles valdkonnas on tehtud suuri edusamme. täielik, täielik leppimine, hea aru, läbisaamine Serbia ja Kosovo vahel on eh, on äh, suure tähtsusega. poliitiline soov õiges suunas edasi liikuda on, ei ole veel täiesti selge. on paljusid äh, selliseid valdkondi, kus Serbia valitsus peab tegema suuri jõupingutusi. tuleb astuda olulisi samme suhetes Serbia naabritega. selles äh, osas soovime meie, et kõik arhiivid avatakse, kõik need mis puudutab näiteks äh, kommunistlikku salateenistust. samuti tuleb tsentraliseerimisprobleemi Serbias äh, tõsiselt käsitleda. see puudutab vojevoodina autonoomiat, mis äh, on õõnestanud valitsuse tõhusust kohalikul tasandil. riigipiiride ja statistiliste piirkondade ülevaatamine on ebasoovitav äh, samm selles valdkonnas. põhiseadusreform, depolariseerimine äh, õiguslikus valdkonnas ning samuti ka õigussüsteemi äh, parem haldamine on vajalikud tingimused, kuid liikudes edasi, liikumaks edasi ühinemise suunas ning suur ametnike arv on samuti tõk-, takistuseks edasiliikumises. Mm, riigitöötajaid on rohkem kui erasektoris töötajaid. see on oluline aspekt ka võitluses organiseeritud kuritegevuse ja, ja korruptsiooniga. E, muutused selles valdkonnas on positiivselt, e, mõjuvad ka valitsusele ja mõjuvad üldiselt kogu riigile hästi. E, samuti aitab see kaasa tuua parimate elatimistingimuste loomine, mõjub ka samuti ka migratsiooni äh, Eh, trendidele, mis praegusel hetkel riikide siselt mõjutavad. nii et veel kord palju õnne härra Katsinile hea raporti eest. Tänu. härra Tänok, palun. Uh, thank you, Mr President and may I congratulate suur tänu, härra esimees ja ma õnnitlen teid seal esimehe kohal, te näete väga hea välja seal esimehe toolil ECR fraktsioon otse loomulikult toetab Serbia püüdlusi Euroopa Liidu suunas tervitame läbirääkimisi ja peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli peavad jääma põhiliseks prioriteediks, eriti just selle piirkonna jaoks. ma käisin natukene aega tagasi Montenegros ja organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonivastane võitlus on tõesti need küsimused, mida nad ei pea lahendama mitte ainult äh, nende endi pärast, vaid nad peavad ka valijatele tõestama, et nende küsimustega on tõesti korralikult tegeletud, sest tõesti tegemist on Lääne-Balkani kõikides riikides kõige tähtsama probleemiga, nii et see tõesti peaks olema kõige tähtsam ülesanne. kõige suurem väljakutse siis äh, korruptsiooni organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus. peale sellega ettevõtete juhtimine on see küsimus, mis alati tõstatub Serbiaga ja mm, kaks erinevat tuhat äh, esindajat val, minu valimisringkonnast on tegelikult tõstatanud selle küsimuse. siin on nüüd kaks erinevat äh, seaduste paketti, USA sekkumine on mänginud väga tähtsat rolli ja peale selle, et turg on jäetud just energiasektoris äh, välis otseinvesteeringute hallata aga nagu kolleeg Robert Atkins juba eelnevalt ütles, tuleb siin tõesti Käti Ashtonit tunnustada kõrge esindaja tegelikult Belgradi Pristina dialoogi lükkas uuesti käima ja see on üks tema tähtsamaid pärandeid. nüüd see muudatusettepanek kakskümmend kuus, mille tegin, kus öeldakse, et ei peaks tegema Kosovo edusamme omavahel, ei peaks neid panema ühendusse Serbia edusammudega ja tõesti, siin tuleb asjadel lasta edasi minna Kosovot ei ole tunnistanud äh, viis Euroopa Liidu liikmesriiki ja võib-olla ei peaks siin ka Serbiat välja jätma mittetunnustajate hulgast. tahaksin äh, härra Katšenit õnnitleda raporti puhul ja mul on väga hea meel, et Montenegro peaminister Tükanovitš äh, käis natukene aega tagasi visiidil äh, Serbias ja see oli tõesti esimene kord, kus Montenegro peaminister käis Serbias visiidil, seda sellest ajast saati, kui Montenegro iseseisvus, nii et see näitab ka, et kahepoolsed suhted äh, äh paranevad, äh, sest enne oli tegemist ühe riigiga. suur tänu! ja nüüd saab sõna härra Rootšek. vabandust, enne jäi ta mul kahe silma vahele. Pole hullu, ütleb härra Rootšek, ma arvan, et äh, minu roll on veelgi hullem kui teie oma, teie mängisite härra Šeflinit, mina olen nüüd proua Kopa. nii et kannatust palun. kõigepealt suur tänu raportöörile Jelko Katšinile suurepärase raporti puhul. proua Kopa toetab sotsiaaldemokraatide variraportöörina seda raportit täiel määral ja tervitab kõiki Lääne-Balkani riike nende Euroopa kursil. tõesti, tuleb tunnustada Serbia edusamme teel Euroopasse ja meil tuleb loota, et Serbia lõimub Euroopa Liiduga ja et see lõimumisprotsess ja püüdlused jäävad tugevaks. nüüd äh, tervitame ülemkogu otsust läbirääkimistega algust teha ja loodame, et need algavad hiljemalt jaanuaris kaks tuhat neliteist. Serbia-Kosovo suhted paranevad, me oleme näinud suuri samme edasi alates sellest esimesest kokkuleppest, mis võeti vastu olukorra normaliseerimiseks. peale selle Kosovos kohalikud valimised toimusid korralikult ja äh, mõlema rahva esindajad osalesid seal äh, Äh, hoolimata sellest, et äh, mõned vägivallajuhtumid esimese, juhtusid esimeses voorus. Äh, Serbia edusammud aitavad läbirääkimistega algust teha. ja väga hea on see, et edusammud ei toimu mitte ainult Euroopa Liidu poolt tuleva surve pärast, vaid sellepärast, et mõlemad riigid soovivad üheskoos edasi minna läbirääkimiste algus tähendab seda, et Serbia ees on veel väga raske ja pikk tee. edusamme tuleb teha väga paljudes küsimustes, nagu näiteks organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonivastane võitlus, nagu seda mainisid juba ka kõik eelnevad kõnelejad ja tõesti, siin on väga suurt poliitilist tahet vaja üles näidata. meediavabadus tuleb tagada, vaba meedia on tähtis koos äh, väga tähtis on, et oleks teada täpselt, kes on meediakontsernide omanikud, see on väga tähtis ka ajakirjanike töötingimuste jaoks. Serbia peab ka huligaanide vastu võitlema ja suurendama sallivust ühiskonnas üleüldiselt. peale selle tuleb ka seksuaalvähemuste Ähm, vihkamist vähendada. peale selle tuleb ka naised tööturule kaasata, sellepärast et naised praegusel hetkel äh, ei mängi väga suurt rolli ega poliitilisse ellu pole neid kaasatud nii palju kui võiks, hoolimata teatud paranemismärkidest. siis on veel mõned küsimused, mille kohta sotsiaaldemokraadid on teinud muudatusettepanekuid, aga see oleks kõik, aitäh! suur tänu! andke proua Kopale teada, et te tõesti andsite omast parima. härra Stier, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees. ka mina tunnustan kolleeg Katšini tööd. tõesti, tegemist on tasakaalus raportiga ja üleüldine hinnang näitab, et Serbia on jõudnud nii kaugele, et võib alustada läbirääkimisi Euroopa Liiduga ja see on seotud ka nende parandustega, mida Serbia praegune valitsus on teinud äh, suhetes Kosovoga. kolleeg Tänak ütles, et need kaks asja pole omavahel seotud, kuid ma arvan, et siiski tuleks välja tuua ka seda, et poliitiline olukord on paranenud ja miks ei peaks seda siis ka välja ütlema. kolm punkti, mis minu arvates on tähtsad. esiteks äh, Äh, selle olukorra normaliseerimislepingu rakendamine, see on täpselt see, mille üle Euroopa Liit peaks järelevalvet teostama, et on tegemist lepinguga, mille on algatanud Serbia ja väga tähtis on nüüd see, et hakataks seda lepingut ka täitma ja suhted äh, naaberriikidega peaks just olema üks see küsimus, mille osas Euroopa Liit järelevalvet teostab ja vaatab, kas tõesti edusamme tehakse. teine küsimus äh, Äh, kadunud isikud. jah, meil on olnud teisi raporteid, nagu näiteks raport Bosnia-Hertsegoviina kohta ja on tõesti väga tähtis, et ka siin selles raportis tuuakse kadunud isikud eraldi välja. ja ma tegin ka mõned muudatusettepanekud just selle kohta ja kolleegid on ka üles kutsunud salapolitsei arhiive avama, ma arvan, et ka äh, kunagise Jugoslaavia rahvaarmee arhiivid tuleks samamoodi avada selleks, et teada saada, kuhu on jäänud kadunud isikud. nii et ma arvan, et see on ka üks väga tähtis küsimus ja see peaks olema raportis kirjas. ning veel vähemuste küsimus seda on tõstatatud, kuid on terve rida muudatusettepanekuid, mida ma tegin ka osaliselt enda nimel selleks, et seda küsimust veelgi paremini välja tuua lõpetuseks veel üks märkus, äh, mis puudutab äh, Serbia raportit, aga tegelikult see kehtib ka kõikide teiste raportite kohta Lääne-Balkani riikide kohta. see puudutab tõesti majandusjuhtimist, tõesti tegemist on uue elemendiga, mille komisjon on välja toonud ja sellele on väga palju tähelepanu pööratud ning ma arvan, et see peaks olema kaasatud ka siia raportisse, aitäh! suur tänu ja nüüd härra Pelder, palun! ja tänku ja meile voorzitter, absoluut. Eh, suur tänu, härra esimees. Eh, ajakirjanikuna ma veel mäletan Slobodan Miloševitši aegu siis ma käisin sageli Serbias, kohtusin palju serblastega, Serbia poliitikutega eh, ning eh, alles täna ennelõunal rääkisin veel ma eh, asjaga kursis olevate isikutega Miloševitšist ja siin on tegemist sõnastusega, millist ma ei ole veel kuulnud, ma olin pikemat aega ära, ma ei jõudnud ka muudatusettepanekut esitada, ma arvan aga, et me jõuame sellest siiski veel rääkida, sest mul on mõned konkreetsed punktid. ma sain dokumendid mis kinnitavad, et nii nagu Miloševitši aegadel koondub võim ühe isiku kätte kuni see isik tegutseb konstruktiivselt, võin ma seda aktsepteerida, see on, selle inimese nimi on Vutšitš, ta survestab meediat, ta kasutab ära kollast ajakirjandust, varustades neid mitmesuguste skandaalidega, mis heidavad opositsioonile halba varju kui aga olukord sellises suunas jätkub, siis mõjub see halvasti demokraatia arengule ning minu küsimus on, kas olukord on tõepoolest selline, kas tõepoolest niisugust trendi võib täheldada Serbias, kas me võime tõepoolest näha seda, et võim koos kontsentreerub ühe inimese kätte, kas ta kontrollib meediat, sporti, luureteenistusi, me ei tea seda, nii et et ma kahjuks ei saa seda loogikat praegu toetada. selleks ei ole praegu siiski piisavalt tõendeid, ma loodan, et Serbia tulevik on Euroopas, kuid e, me ei saa lubada seda, et see riik liigub vales suunas. me ei tohi niisuguseid arenguid jätta tähelepanuta, me keskendume Kosovo küsimusele, kuid me e, pigistame muude küsimuste puhul silmad lihtsalt kinni kui me sellest te teemast üldse ei räägi, siis ei ole see õige parlamendis. härra Posselt, palun. härra esimees, mina sooviksin äh, nüüd äh, jätkata härra Pelderi sõnavõtule toetudes, see on tõepoolest oluline äh, et läbirääkimise protsessi jälgides, vaadates seda, mis toimub Serbia ja Kosovo vahel, ei tohi me jätta tähelepanu alt välja seda, mis Serbias endas toimub, aga nagu kolleeg Katsin, pean ma ka ütlema, äh, raport on väga tasakaalustatud. siin on viidatud olulistele punktidele äh, ning ähm, olin ise hiljuti Serbias, ma käin seal äh, tihtilugu Äh, ning mul on tõesti mulje jäänud, et seal on edusamme saavutatud ning ka Kosovo osas. Äh, siin on muidugi erinevaid seisukohti, Serbias on samuti ajakirjanikke ning poliitikuid, kes ütlevad selgelt, et Kosovo on nüüd alatises kat-, kaotsi läinud nende jaoks, teised on sellele vastu, eh, kuid eh, niisugust eh, ausat ja avalikku arutelu ei oleks paari aasta eest saanud pidada. seetõttu mina leian, et positiivseid arenguid me siiski näeme, kuid selle kõrval on ka niisuguseid arenguid, millele viitas siin juba kolleeg Velder ning seetõttu esitasin ma kaks muudatusettepanekute gruppi, esimesed toetuvad äh, võrdlusele Kosovo raporti vahel ja Serbia raporti vahel. loomulikult neid kahte asja ei tohi segi ajada, see on päris selge. ning mina toetan seda, et Serbiaga tuleb läbirääkimisi alustada, kuigi see minu kodumaal ei ole populaarne teema ning enamik seda ettepanekut ei toeta kuid sellegipoolest olen mina selle poolt ning ma ütlen täiesti selgelt, et me peame Serbia suhtes olema täpselt sama kriitilised kui teiste suhtes ning see keel, mida me kasutame ühes raportis ja mida me kasutame teises raportis, peab olema äh, ühesugune, sest et need mõõdupuud, mida me rakendame, peavad olema ühesugused ning äh, seetõttu just Kosovo raportis äh, Äh, on äh, keel enam-vähem tasakaalus, äh, siin ja seal kasutatakse täpsemaid väljendeid, eriti just, mis puudutab vähemuste küsimust. Serbia puhul ei ole küsimus ainult romades, siin on noh, probleeme ka Novi Pašaga, siin on probleeme Preševos ning just Preševos leidis möödunud nädalal aset väga dramaatiline juhtum. relvastatud isikud tungisid kooli ning Brežnevus olen ma sageli käinud ning kallid kolleegid, kui need, kui te näete neid relvastatud isikuid, need ei ole politseinikud nagu enamikus riikides, mida me teame, vaid need on tõepoolest niisugused isikud, kes ajavad tsiviilisikutele hirmunahka ning seetõttu me oleme kriisi lävel, seetõttu ma arvan, et me peame tunnustama saavutatud edu, kuid me peame juhtima tähelepanu ka kriitilistele punktidele. sellel põhinevad ka minu muudatusettepanekud, need on konstruktiivsed muudatusettepanekud, ma toetan kolleeg Katšini põhimõttelist lähenemist, aitäh! Thank you, Mr Possel, uh, Mr Plenkovitš. suur tänu, härra Possel, härra Plenkovitš, palun. Hvala lijepa, Eduard, na riječi, evo u kontekstu iz... suur tänu, Eduard, selle eest, mida ütlesid. mina lisaksin paar asja sellele äh, härra Katšini raportile. me käisime Belgradis äh, delegatsioonina äh, ja me nägime, mil määral äh, kui tähtsad on need äh, läbirääkimiste küsimused ja nende alustamine selle piirkonna jaoks, nende ootuste jaoks ja tulevikuperspektiivide jaoks. pärast kõiki neid sündmusi, mida me viimase kahekümne aasta jooksul oleme näinud, eriti tähtis on jätkata normaliseerimislepingu rakendamist ja kolmandal novembril toimusid kohalikud valimised, mis näitasid, et me liigume õiges suunas. läbirääkimiste metodoloogia peaks põhinema meie viimastel kogemustel, eriti just Horvaatiaga ja ma arvan, et see uus läbirääkimiste raamistik ning metodoloogia peaksid olema tasakaalus, eriti kui me räägime sellistest peatükkidest nagu kohtusüsteem, inimõigused, põhiõigused ja peale selle oleks väga tähtis mõelda ka Serbia institutsioonide konsolideerimise peale. otse loomulikult peavad nad eesmärgid saavutama. Need äh, paika pandud eesmärgid on tõesti väga tähtsad tegelikult kõikide Lääne-Balkani riikide Euroopa Liiduga liitumise ettevalmistamisel. me oleme näinud, et äh, Bal-, Balkani seal me nägime, et Serbia valitsus üritas kuidagi majanduslike probleemidega hakkama saada äh, kaasates mitmeid halle kardinale välisfirmadest, kuid väga tähtis on, et oleks kaasatud ka meetmeid, mida kasutatakse Euroopa Liidus. seal kasutatakse ka oma strateegiat ähm, ja see kohe kindlasti tähendab ka seda, et peetakse kinni majandusjuhtimise meetmetest, äh, majanduspoolaastat ja nii edasi. piirkondlik koostöö on ka otse loomulikult väga tähtis Serbia jaoks. räägin eriti just äh, koostööst naaberriikidega. see on nii tähtis selle lepitusprotsessi pärast. Serbial tuleb teha samme selleks, et leida üles kadunud isikud, eriti need, kes äh, läksid kaduma üheksakümnendate aastate alguses, kui toimusid rünnakud Horvaatia vastu, on ikka veel nii palju inimesi, kes ei tea, mis juhtus nende lähedastega. me natukene aega tagasi pidasime äh, Vukovo langemise kahekümnenda äh, aastapäeva ja see on jällegi üks väga tähtis aspekt sõjakuriteod, kadunud isikud, see on väga tähtis küsimus, mille osas meil tuleb tõesti informatsiooni vahetada ja riigiprokurörid peavad jätkama koostööd ja peale selle tuleb meil sõjakurjategijad süüdi mõista. ka vähemuste õiguste kaitse on väga tähtis. kahepoolsed äh, lepingud, millele on allkirjad antud, tuleb ka nüüd rakendada etniliste vähemuste kaitse peab olema kõige kõrgemal tasemel, eriti mis puudutab nende juurdepääsu haridusele ja nende esindatust erinevates valitsus ja kohaliku omavalitsuse asutustes. ja siin jällegi tuleks arvestada teiste riikide kogemustega ma loodan, et tehakse püüdlusi ka selles suunas, et ära kasutada Euroopa Liidu fondide vahendeid, mis mängivad ka väga tähtsat rolli suur tänu, tundub, et rohkem sõnavõtusoovijaid ei ole, nii et äh, Mirjam Ferra komisjonist, palun. Thank you, Mr Chairman. I would like to suur tänu, sooviksin ühineda teiste eelkõnelejatega, kes äh, tänasid härra Katsil hea ja tasakaalustatud raporti eest, mis on väga eh, enam, suures enamuses kooskõlas meie tähelepanekute, mille tegime me viimasel visiidil oktoobris. praegune kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta on olnud ajaloolise tähtsusega Serbiaga mitte ainult nende suhete tõttu Kosovoga, vaid ka sellepärast, et suudeti taaskäivitada reformid ning äh, välja töötada paljudenonaalimise lähenemine koostööle naaberriikidega ning võttes arvesse kõiki neid poliitilisi arenguid, oli komisjon võimeline käivitama äh, läbirääkimise, äh, ühinemisläbirääkimisega, meil on väga hea meel selle üle, et nõukogu andis selle rohelise tule möödunud juuni ülemkogus ja nagu nüüd on siis öeldud, on äh, ühinemisläbirääkimised tõeliselt käivitunud, keskendusime peatükile kakskümmend kolm, kakskümmend neli ning samuti ka finantskontrolli peatükile ja detsembris kahepoolsed äh, läbirääkimised jätkuvad, siis äh, keskendume väga paljudele neile küsimustele, mida teie siin täna esile tõstsite. me tervitame seda resolutsiooni, sest see on tasakaalustatud, see avaldab kiitust Serbiale seal, kus see kiitus on ära äh, teenitud, kuid samas tõstab esile ka väga olulisi väljakutseid Serbia, mis Serbias seisavad nende ühinemisel Euroopa Liiduga äh, ning ma loeksin ette, mis on meie jaoks äh, olulised väljakutsed, äh, õigusriik, äh, õigussüsteemi reformimine, organiseeritud kuriteosvastane võitlus, institutsioonide iseseisvuse võitlus, diskrimineerimise vastu, vähemuste kaitse ja nii edasi. Need on keskmes meie läbirääkimistes ning me jälgime Serbia reforme väga tähelepanelikult nüüd, kus oleme ühinemisläbirääkimisi käivitanud juba. veel üks väljakutse on, seisab meie ees. see puudutab siis võimalust äh, olla ühenduses äh, oma kodanikega äh, kogu läbirääkimiste protsessi vältel ning selles mõttes tervitame eh, kohtumist stabiliseerimis, stabiliseerimisprotsessi parlamendikomisjoniga, mis toimus novembris, see on hea võimalus eh, ulatada käsi nii parlamendile ja eh, kodanikuühiskonnale, sest kodanikuühiskonna roll on, läbirääkimistes on väga suur. nii et toetame seda resolutsiooni ning nagu vastuseks teie küsimusele, kui langetatakse otsus välja kuulutada valitsusvaheline konverents jaanuaris, siis me teeksime kõik selleks, et sellele kohtumisel osaleda, aitäh no.. tänu, härra raportöör, kokkuvõtet. suur tänu teile, delegatsioonide esimehed, de facto ahveti esimees ning äh, ka variraportöör äh, äh, Euroopa Rahvaparteist äh, kõikides rollides, mis sa oled ära võtnud. me üritasime välja tulla tasakaalustatud raportiga Serbia kohta, leidsime, et me oleme seda teinud, nagu seda ka kõik te ütlesite. kuid probleem on alati detailides, te olete mõningad detailid välja toonud näiteks äh, me üritame, me üritame neile detailidele tähelepanu pöörata, härra Tšanak rääkis siin korruptsioonist kui suurimast väljakutsest Lääne-Balkani riikides, ma olen temaga nõus. samuti mainis ta üleminekuprotsessi ehk siis äh, kopeerimine, äh, copy-paste'i tegemine, see puudutab artiklit viis kolm, viis, üheksa, mis enam ei eksisteeri, kokkuvõttes probleemiks on ju see, millist artiklit valitsus kasutab. valitsus on lihtsalt vabandus, väljavabandus. me peaks saama eh, me peaks nimetama asju õigete nimedega, nimetama maffiat, kes pressib välja ettevõtjatelt ning eh, ning kes muudab majandusolukorra palju keerulisemaks Lääne-Balkani riikides. sellise korruptsioonivastaseks võitluseks on vaja tugevaid isiksusi, nagu seda härra Velder eh, ka ütles. ilma eh, suure poliitilise tahteta, ilma eh, koordineerimiseta, ilma pädevusteta ei ole see võimalik. ma ei taha äh, taha hakata eh, seda detailselt rääkima, kuid ma tahaksin tunnustada seda, kui tõsiselt nad seda rasket probleemi lahendavad Serbias. rahvusvahelikud suhted on väga olulised, härra Tšernok rääkis siin Montenegrost, sooviksin öelda, et eh, Serbia mängib positiivset rolli ka Bosnia-Hertsegoviinas ning eh, palju paremini kui minevikus, kui mõned poliitikud üritasid äh, äh, jätta mulje, et nad on heades suhetes eelneva valitsuse ja peaministriga ning see oli täiesti vastupidine sellele, mida Euroopa tavad oleksid nõudnud. me teeme jõupingutusi ka muudes valdkondades, oluline on rõhutada seda, et äh, dialoog äh, puuduvate isikute kohta toimub Belgradi ja Pristina vahel. see on äh, näide sellest, et nad tegelevad tõesti kõige keerulisemate peatükkidega oma ajaloos ja nad üritavad luua mitte ainult Belgradi ja Pristina jaoks positiivseid lahendusi, vaid kogu piirkonna jaoks. härra Pelder rääkis sellest, et et, äh, et Milosevic äh, on endiselt kohal Serbia poliitilises elus ning äh, mõnede jaoks ta, mõningaid poliitikuid võib pidada tema käepikenduseks, tema tavade elushoidjaks. kuid ma ütleksin, poliitiliselt pole see aus. ma usun, et kõik osapooled on teinud suuri Äh, muutusi läbi ning tahaksin rõhutada, et härra Tatitš on praegu Sotsialistliku partei esimees ning äh, järgmisel nädalal, kolmandal detsembril toimub Brüsselis kohtumine äh, peaminister Tatšiga ning aastaga on tehtud suuri edusamme, seda tuleb tunnistada Nad neli korda lendasid New Yorki ja tagasi samas lennukis. Neil äh, kasutasid aega selleks, et omavahel lobiseda ja, ja rääkisid kõigest sellest, mis võis juhtuda näiteks julgeolekunõukogus. see on äh, näide, mille peaksime korra, toona peaksime kordama Käti Astonile, äh, sest ilma Euroopa Nõukogu parlamendi sekkumiseta poleks selline asi võimalik. loomulikult võiksime spekuleerida selle üle, kas neil on ainult peaminister või varipeaminister või, eh, või ainult üks, kes on tugev, jah, loomulikult on üks tugev poliitiline partei, mis muutub aina tugevamaks hoolimata sellest, et eh, valitsuses toimusid muutusid paar kuud tagasi, on aina selgem see, et eh, parlamendi valimised eh, toimuvad varsti ning ma ei taha nende eest rääkima hakata, hakkama, kuid, hakata, kuid Serbias toimuvad ennetähtaegsed valimised ning me peame seda fakti aktsepteerima Eh, siin räägiti vähemustest, eh, ta mainis eriti Serbia lõunaosas, jah, loomulikult on eh, sandarmiteenistus Serbias olemas ning see võib esi-, saata väga tugevaid sõnumeid, kuid dialoog Belgradi ja Pristina vahel võib kaasa tuua positiivseid tagajärgi Põhja-Kosovo, nii Põhja-Kosovos elavatele serblastele kui Lõuna-Kosovos elavatele albaanlastele. Need probleemid tuleb lahendada lähimas tulevikus ja arenguid tuleb lihtsalt äh, järgmise aasta jooksul jälgida. ja kokkuvõttes loomulikult äh, on alati mured selle kohta, mis äh, Serbias toimub ja küsimus on ka selles, kas edusammud on piisavad, kuid kõige olulisem on see, et läbirääkimised toimuksid edasi, et avataks ka peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, e, siis võib e, läbirääkimistel käsitleda kõiki neid tundlikke küsimusi ning e, me saame enda kätte paremaid vahendeid selleks, et oma sõnumeid kohale viia ja toetada positiivseid poliitilisi lahendusi, samuti oleme me siis äh, äh, äh, rollis, mis võimaldab meil liiguda suunas, mida soovisime. kokkuvõttes võib öelda, et ma arvan, et me jõuame kokkulepeteni kompromissmuudatusettepanekute osas, hääletame viiendal detsembril ning see on ka hea hetk saatmaks sõnum nõukogule, et nemad võtaks ka omapoolse vastutusest enda peale, kui nad otsustavad, millal äh, siis äh, äh, millal minna uute peatükkide avamiseni. suur tänu teile! suur tänu, see lõpetab meie arutelu selle päevakorrapunkti kuus üle ning äh, pikemalt ootamata ja lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, see on äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eduaruanne endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kohta. Richard Howitt on meie raportöör, annan teile sõna. Very unusually uh, in this committee väga ebatavaliselt komisjonis äh, oleme me ajakavast ette jõudnud. nii et ma eh, loodan, et kõik need, keda see arutelu huvitab, on juba kohale jõudnud, igatahes on see väga haruldane võimalus eh, eh, teiega täiesti ajast, ettenähtud ajast enne oma raportit arutada. ma esitad raportit esimest korda, ma teen seda, esitan raportit suure heameelega minu meelest leian, et see on suurepärane riik ning leian, et äh, nad äh, peaksid ühinema Euroopa Liiduga, neil on muidugi oma väljakutsed ees äh, ning ma annan endast parima, et aidata neid teel Euroopa Liidule lähemale ning minu sel aastal koostatud raport kõiki seda, mis ma, minu mõtteid ka äh, jagab, ma tean, et äh, teatud kriitilisi hääli on olemas, kuid äh, esimene lause minu raportis ütleb, et äh, me peaksime toetama Euroopa Komisjoni äh, soovitusi selleks, et käivitada läbi, ühinemisläbirääkimised ning äh, nagu möödunud aastal soovin ma ka seda, et me et sellele ei äh, esitata muudatusettepanekut, sest see saadab väga tugeva sõnumi Euroopa Nõukogu, Liidu Nõukogule ning see äh, näitab ka seda, kuhu suunas ma soovin raportiga minna. mis puudutab nüüd nõukogu, äh, siis muidugi see kõik võib muutuda enne täiskogu, ma sooviksin saata detsembris toimuvale ülekogule väga tugeva sisulise sõnumi, ma sooviksin neile öelda, et äh, et eh, on olemas täielik tagasilibisemise risk ja eh, ma ütlesin seda ka möödunud aastal, aasta, möödunud aasta on olnud väga karm, võiks öelda, et see on kaotatud aasta, kuid eh, me vaatame, millistele järeldustele tuli kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta ülemkogu oma järeldustes. Nad ütlesid, et nad jagavad laial määral komisjoni vaateid äh, leiavad, et, et järgmise eesistumise ajal tuleb käivitada e, ühinemisläbirääkimised ning e, kutsuvad komisjoni üles liikuma selles suunas. sellistele järeldustele tuldi ülemkogu möödunud aasta ülemkogu järel ning e, ma loodaksin, et ei lähe nii nagu sel aastal, ehk siis ei toimu nii-öelda tagasilibisemist. ma jagan ühtlasi komisjoni vaateid me mäletame, mida me ütlesime komisjoni, kui nad esitasid omapoolse raporti sellel aastal. nimelt, et mured, mida on nõukogus ja mujal väljendatud Makedoonia kohta, mis äh, tähendab seda, et nad ei ole veel veendunud selles, et tuleks välja kuupäev äh, läbirääkimiste käivitamiseks ja peatükkide kakskümmend kolm ja kakskümmend neli avamiseks, see on siis õigus, õigussüsteem ja inimõigused. Need küsimused on väga olulised selles riigis ja ma ütlen seda ka eh, oma tekstis. nüüd eh, nime küsimus, selles osas ma äh, ütlen veel kord, et ma esitan horisontaalse äh, muudatusettepaneku selle osas, see tähendab, et sisse jääb üks viide selle äh, nime kohta ja üks viida, äh, viide ka sõnale makedoonlane selles tekstis. me jätame kõik sellesuunalised teised viited välja muudatusettepanekutest, sest äh, Eh, kasutame sõna, eh, kasutame artiklit või siis sõna see või tema. Eh, Euroopa Parlamendi raport ei peaks olema lahinguväli riigi nime osas, sellisel, sellisel kujul on see olnud edukas viimase kahe aasta jooksul, loodetavasti teie toetusel õnnestub see ka sel aastal. mis puudutab nüüd nime küsimust ennast, siis me paneme, täheldame teatud edusamme raportis, kuid kinnitage ühtlasi seda, et äh, ma olen nõus, et, äh, et äh, kui me ei suuda riiki endale lähemale tuua, siis see muudab väheusutavaks kogu meie tegevuse ning et kahekümne aasta jooksul Euroopa Liit ei ole eh, suutnud edusamme teha eh, riigi nime osas, eh, tekitavad küsimärgi kogu selle protsessi edukuse kohta. ning veel kaks punkti, mis on seotud nimeküsimusega. esimene oleks see, et meie Kreeka sõbrad saavad nüüd Euroopa Liidu eesistujaks. ma olen nendega asja arutanud, olen rääkinud ka komisjoniga, äh, ma ei taha äh, nüüd äh, asjatut optimismi tekitada, kuid sooviksin väljendada avalikult oma lootust, et Kreeka eesistumine Euroopa Liidus tähendab arengut kogu sellele regioonile, kaasa arvatud ka Makedooniale. paljud teie seast on äh, tuttavad äh, Albo-, Albaania vähemusparteiga ning äh, nemad on samuti siis omapoolseid kohtumisi pidanud selleks, et edasi liikuda nime küsimuses ning nemad on väljendanud muret selle üle, et kui nime küsimust ei lahendata, siis Äh, Albaania vähemuse julgeolek või nende olukord äh, ei parane. kui nüüd vaadatakse, millist, äh, selliseid edusamme on tehtud näiteks Kosovo osas, kui vaatavad, mis toimub Albaania on näiteks võib-olla saaks teha suure sammu edasi kui nad näevad, et äh, suuri edusamme ei tule nüüd oma riigis, siis see võib tõesti mõjutada poliitilist stabiilsust äh, Makedoonias. ma üritan võimalikult äh, ettevaatlikult seda punkti sõnastada, kuid ma loodan, et mis sellest saadakse aru, mida ma öelda tahtsin. ma ei ürita kommenteerida mitte ainult eduraportit, vaid üritan ka asju edasi liigutada, siin on kaks Eh, aspekti, mida sooviksin esile tõsta parlamendis. esimesest räägiksin praegu, möödunud aastal ma rääkisin resolutsioonis eh, sellest, eh, kui, millised kulud mitte laienemine tähendada ning ma tahaksin kutsuda üles riigivalitsust ja komisjoni, et tekitada, et loodaks kvantitatiivne analüüs sellele, kui palju majanduslikku kahju või lihtsalt majanduslikud kulud eh, eh, on riigil seotud sellega, kui Euroopa Liidule lähemale ei liiguta nii riigile endale kui eh, naaberriikidele kui ka Euroopa Liidule. loodan, et et komisjon suudab positiivse reaktsiooniga äh, Äh, lagedale tulla. ning teine uus punkt selles raportis on soovitus, et, äh, et komisjon äh, tunnistaks, et riigis on toimiv turumajandus riik on vaene, tal on raske investeeringuid libi, ligi meelitada ning töötuse määr on väga kõrge, kuid Eh, nende edusammud turumajanduses on minu meelest silmatorkavad ning ütleksin komisjoni kolleegidele, et nad peaksid eh, selle staatuse riigile oma, omistama. ning eh, mis, räägiksin nüüd sellest, mis toimus riigis kahekümne neljandal detsembril möödunud aastal, sooviksin kommenteerida seda, mis on see situatsioon ka praegu aasta jooksul öö, olen olnud valmis esitama avaldusi selle kohta, mis seal juhtus. ma avalikkuse ees ei esinenud mitte kohe, vaid pärast seda, kui ma erinevaid asjapool, osapooli olin ära kuulanud ning öö, ütlesin, et öö, leian, et see, mis selles riigis toimus, tekitas küsimusi demokraatliku legitiimsuse kohta ja siis tegin selle sisulise avalduse. ütlen seda sellepärast, et see on tõsi, kuid ütlen seda ka sellepärast, et, et öeldakse, et me oleme kuidagi liialt leebed selle riigiga. mina olen avalikult öelnud, kuid see, mida me nägime esimesel märtsil, kui palusime eh, eh, eh, tek-, palusime, vähendatakse erinevaid parteisid teineteisele valimiste eh, eh, blokaad eh, kaotati, kokkuvõttes oli meie tegevusel edu ning ma olen väga rahul meie parlamendi rolliga selles protsessis, kuid eelkõige tuleb tunnustust avaldada protsessis osalenud parteidele ning mis edasi hiljem äh, peaks toimuma, siis äh, uurimine. ja selle abil jõuti äh, konsensuslikule lepingule, lepinguni. komisjon ka toetab asja, osapooli selle protsessi läbiviimisel äh, ning äh, loodetavasti võib, võib ta seda ka edasi teha ja loodetavasti ollakse nõus memorandumile alla kirjutama, et, äh, et riigi tulevik pandaks siiski esikohale ning ma soovin, äh, ütlen raportis, et see leping tõesti sõlmitakse, see on oluline samm assotsieerimislepingu sõlmimiseks. me, see raport eh, on eh, pannud esimeseks tähtajaks eh, detsembri ning ma olen täiesti kindel, et see peaks olema võimalik, et tuleme lagedale oma soovitustega detsembri algusteks alguseks, et eh, võimalikult palju tehtaks ära juba selleks kuupäevaks ja et, et täielik rakendamine toimub eh, võimalikult kiiresti. ma olen nüüd üsna kaua rääkinud, ma annan nüüd sõna kolleegidele, siin on väga palju erinevaid aspekte, mis mulle esile toodi, mõned räägivad sellest, mis tehti, mida ma ütlesin minevikus, ja sooviksin rääkida ka kohtumisest, mis toimus Bulgaaria peaministri ja Makedoonia peaministri vahel, see toimus üheksa, viimase üheksa kuu jooksul. ma loodan, et ähm, siin on selliseid äh, kolleege, äh, kes on valmis, äh, ähm, valmis minuga koostööd tegema, esitama õigustatud küsimusi ja ma tahaksin veel kord rõhutada, et kõik soovitused USA poolt äh, Eh, ning valimis jälgimismissioonide poolt eh, on eh, väga oluliselt, väga hästi vastu võetud seal riigis ja nad on kinnitanud, et mul on kinnitatud, et neid võetakse arvesse. ma arvan, et riik liigub õiges suunas. siin on loomulikult küsimusi, mis on seotud vajalike tulevaste edusammedega, näiteks haridusvaldkonnas ja Äh, samuti küsimus, äh, mis äh, komisjoni liikmete jaoks on oluline, ma ei hoia ennast kuidagi tagasi pressivabaduse ja sõnavabaduse osas ja üritan sealjuures mitte ebasobivalt sekkuda, kuid tegin viiteid riigis selle kohta, kuidas nii-öelda valikuliselt kohut mõistetakse. ning see puudutab ka edasis, edus, edasiste edusammude vajadust äh, korruptsioonide, korruptsiooni kohtuotsuste valdkonnas ja, ja samuti ka inimõiguste rikkumiste osas langetavate kohtuotsuste osas. Äh, ma ei vabanda selle üle, et mul on väga selgesõnaline eh, eh, selle sõnaline selge ehm, paragrahv, mis nõuab, et, et et seksuaalvähemuste vastaste vägivalla, vägivalda tuleb eh, selgelt hukka mõista. esitasime selle nõudmise ka kodanikuühiskonna esindajatega selles riigis äh, minu saksa kolleegid aitasid mind selles osas ja mul on väga palju soovitusi, mis äh, olid raportis juba möödunud aastal ja see puudutab eriti äh, seda, äh, kuidas uut kuluprogrammi kasutatakse, siis mina sooviksin teha äh, et äh, miinimumkvoot äh, läheks siis äh, riigi välistele tegutsejatele ja et tehtaks kõik selleks, et, et riik tegutseks rohkem käsikäes oma kohasõjaliku ühiskonna esindajatega. ja nüüd veel lõpuks ma Äh, aruteludes kolleegi äh, Tanja Fajoniga esitasime äh, soovituse, et me leevendaks viisanõudeid suhetes selle riigiga. loodetavasti on tegu õiglase, täiusliku ja, ja täieliku raportiga ning kuulan hoolega, hoolega ära, mida kolleegidel mulle öelda on ning suur tänu teile teie kannatlikkuse eest, aitäh! Kukan, our speaker for every. härra Kukan, palun. suur tänu, nüüd ma räägin Rahvapartei variraportöörina Makedoonia küsimuses. kõigepealt tahan öelda, kui väga ma tunnustan härra Hauiti tööd ja püüdlusi Makedoonia Euroopa Liiduga liitumise püüdlustest. tegemist on korraliku resolutsiooni ettepanekuga, seal on vähe sõnumeid, aga nad on selged ja kindlad. olen nõus selle raportiga ja toetan ka seda üleskutset nõukogule, et pannakse paika äh, läbirääkimiste algustähtaeg viivituseta. peale selle saan aru sellest meeleheitest, et neli viimast aastat oleme me pidanud ühte ja sama sõnumit korrutama. see raport Äh, tegelikult viib arutlused kaugemale väliskomisjonist. ma usun, et selliseid arutlusi on vaja selleks, et äh, asjad liikuma panna. eelmise aasta komisjoni soovitustes oli juba tegelikult kirjas mõte alustada liitumisläbirääkimistega ja see, et need aitaksid äh, luua ka, leida ka lahendust nimeküsimusele ja parandada heanaaberlikke suhteid seda mõtet on välja toodud ka sellel aastal ja ma leian, et mõeldes nüüd selle peale, kui vähe on edusamme tehtud Euroopa Liidu raames, tuleks sellega jätkada. parlament peaks tõesti toetama selle küsimuse lahendamist ja seda ilma viivituseta. on väga tähtis mõelda ka selle peale, et Makedoonia lõimimisega me praegusel hetkel tegelikult äh, kompame ka Euroopa Liidu integreerimisprotsessi piire ja selle usaldusväärsust. seetõttu on väga tähtis välja tuua ka, kui kulukaks läheks ja kui suured oleksid riskid, kui riik nii-öelda libiseks tagasi me oleme näinud äh, varem ka poliitilisi kriise, toona volinik Füüle abil tuldi sellest välja, ka härra Puusek ja härra Howitt toetasid Makedooniat. see näitas aga, kui õrn on poliitiline olukord riigis ja kui õrnaks ta võib muutuda. me peame sellega arvestama, me peaksime konstruktiivselt toetama arenguid riigis. ma olen nõus, et toetatakse ka rakendamise tähtsust äh, väga tähtis on ka parlamendipoolne uurimine ja väga tähtis on säilitada dialoog valitsuspartei ja opositsioonide, opositsiooni vahel. see on väga tähtis ka Euroopa Liidu tegevuskava täitmisel, mis on riigi strateegiliseks prioriteediks olen nõus ka raporti kriitiliste nootidega, eriti kui räägitakse arvamuse vabadusest. peale selle õigusriigi põhimõtted ja korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevust puudutavad küsimused on need, millega peab pidevalt tegelema. ma usun ka, et rohkem tähelepanu tuleks pöörata õiguslike ja poliitiliste raamistike rakendamisel, eriti need, mis puudutavad äh, kõrgetasemelist liitumisdialoogi. suur tänu härra Hauitile ja ootan juba põnevusega meie edasist koostööd. esimees mikrofonita. härra Tänok sai sõnu ja ütleb, et ma ei teadnud, et ma oleks äh, sõna küsinud äh, olen üllatunud, et sain temaga väga tore. õnnitlen sotsiaaldemokraadist kolleegi selle raporti puhul. tavaliselt on meie eh, seisukohad Ühendkuningriigis vägagi erinevad, kuid praegusel hetkel on see seisukoht täiesti samasugune, eriti kui me räägime siin Makedoonia püüdlustest Euroopa Liiduga liitumisest. ma olen Makedoonia üks suurtest sõpradest ja pärast välisministriga kohtumist äh, sellel nädalal, loodan, et veelgi suurem, olen mitu korda käinud kohapeal, olen näinud, et tõesti valitsuse tegevus on blokeeritud, väga raske on praegusel hetkel edasi minna püüdlustega läbirääkimisi alustada. riik on vist olnud kandidaatriik juba üle kümne aasta, mul on lugemine segamini läinud. ja nüüd see äh, veto läbirääkimiste allutamisel ainult sellepärast, et nime küsimus on, on lahendamata, on täiesti arusaadamatu. aga sellegipoolest, olen raporti läbi lugenud, see on tasakaalus ja tõesti õnnitletakse siin edusammude puhul ja eelnevalt härra Posselt küsis küsimuse uuringute kohta mis puudutas Makedooniat ja Albaaniat, et kuidas neid omavahel ühendusse viiakse. jah, tõesti, Barisha endine peaminister tegi siin tõesti avaldusi, mis äh, olukorda halvendasid piirkonnas, kuid asi on nüüdseks lahendanud ja rohkem probleeme me selle kohta pole kuulnud. ja need kaks tähtsat parteide plokki Makedoonia parlamendis on nüüd ka äh, omavahel rahu sõlminud ja jätkavad tööd äh, nii-öelda rahvusliku konsensuse alusel. Makedoonia soovib ka NATO-ga liituda ja tegemist ei ole mitte ainult Euroopa Liidu küsimusega, vaid küsimusega, mis puudutab ka NATO-t ja tõesti väga tähtis on, et Makedoonial õnnestuks ka sellel rinnal edusamme teha. ja jällegi nime küsimus on siin ainsaks takit-, takistuseks ja ma tõesti loodan, et nõukogu tõesti avaldab nii Makedooniale kui ka Kreekale survet selleks, et nad leiaksid mõlemaid pooli rahuldava lahenduse. muidu kuuleme ikka erinevaid kuulujutte erinevate nimevariantide kohta, eh, mille puhul mõlemad pooled väidavad, et nad oleks sellega nõus, kuid millegipärast siiski lõppkokkuvõttele, kokkuleppele ei jõuta. nii et tõesti oleks väga tore, kui leitaks nüüd nimi, millega kõik pooled nõus on. ja et oleks võimalik siis ka Makedoonias referendum korraldada ja selle kõrval tõesti äh, õnnitleme valitsust tehtud edusammude puhul, ma loodan, et see aasta on natukene edukam kui eelmised ja et meil on tõesti võimalik järgmisel aastal tuleviku väljavaated Euroopa Liidu suunas tugevdada Makedoonia puhul. Part in a firearm debate without nii, esimest korda on meil tegemist siin aruteluga endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi üle, kus pole ühtegi kreeklast kohal. härra Stier, palun. jah, härra esimees. suur tänu äh, raporti eest, see on tõesti tasakaalus. mina tervit-, mul on väga hea meel punkti number üks üle, kus te kutsute nõukogu üles paika panema läbirääkimiste algustähtaega. aga ka teised artiklid teie raportis on väga head, kus te räägite korruptsioonivastasest võitlusest, vajadusest õigusriigi põhimõtteid tugevdada ja ka meediavabadusega tegeleda. ma arvan, et me peaksime võib-olla kuhugi lisama ka äh, lause selle kohta, et meil tuleb välisinvesteeringuid kaitsta ja suurendada läbipaistvust, eriti mis puudutab riigihankeid. ol-, ma ei ole nõus raportööriga äh, selles osas, mis on lõikes kakskümmend kaks kirjas. nimelt see puudutab Makedoonia abordiseadust see küsimus ei ole Euroopa Liidu pädevusalas, me ei ole seda kunagi teiste riikide puhul, nii et võib-olla see pole õige koht, kus seda arutada või mainida. aga kõik teised artiklid selles raportis on põhjendatud tõesti siis, kui pannakse paika äh, liitumisläbirääkimiste tähtaeg ja tõesti nõukogus tuleb nüüd lõpetada see blokaad, mida alustas Kreeka ja alustada läbirääkimisi. suur tänu, ütleb härra Kirillov. nagu teised kolleegid juba ütlesid, ka mina tahan õnnitleda raportööri. ta on väga palju jõupingutusi teinud käinud mitmeid kordi riigis kohal, üritanud dialoogi käima lükata, üritanud aidata. ma olen osalenud mitmetel aruteludel nende raportite üle meie Makedoonia sõprade kohta. ja tavaliselt kui resolutsioon vastu võetakse, siis hiljem on võimalik näha Makedoonia tagasihoidlikut vastust, öeldakse, et nojah, valitsus ütleb, et me oleme ära teeninud läbirääkimiste aga noh, kui ei alustada, mis siis ikka, me ei ole milleski süüdi, me anname endast parima ja nii edasi. just selline see poliitiline elu seal on. jah, siin on ka kriitikat äh, raportis ja ma ütlesin, et tunnustan raportööri aga nende reaktsioon on täiesti teistsugune olnud ja nad ütlevad, et jah, meil on kõik korras, pole siin midagi. ja sellepärast ka mitte midagi ei muutu ja siin ongi see väljakutse meie jaoks, sest ma üritasin seda juba ka paar korda selgitada. on väga huvitav, et tõesti iga kord Kreeka kolleegid võtavad sõna, kuid iga kord, kui hakatakse rääkima nime küsimusest, siis kõik küsivad, et no miks nüüd see üks nimi võib niimoodi halvata kogu protsessi. aga tegelikult on siin üks teine küsimus miks see valitsus juba aastaid on jäänud äärmusliku tegevuskava juurde? kas te teate, mis on tehtud Skopjas kõikide nende suurte monumentidega? seda Skopjas aastal kaks tuhat kolmteist. Te võib-olla pole näinud, sellepärast et te ei ole naabrid. kui palju seal manipuleeritakse naaberriikide ajalooga, alustades Kreeka ajalooga, seal tõesti sekkutakse isegi Bulgaaria kaasaegsesse ajalukku ja ka keskaega isegi siis, kui me üritame olla mõistlikud ja ütleme, et eh, miks te siin kiusate taga bulgaarlasi, kes peavad ennast bulgaarlasteks, aga soovivad elada teie riigis ja mitte midagi ei muutu. ja ma tahaksin tõesti teada, mis on selle taga. eelmisel aastal meie valitsus ei toonud välja seda läbirääkimiste alustamist. nüüd on meil uus valitsus, aga seisukohad on täpselt samad. me räägime põhimõttelistest küsimustest, mida on võimalik väga lihtne täita Makedoonial. ja mis nüüd on siin raportis kirjas? siin on öeldud, et kolm korda on olnud suurepärased kohtumised. tegelikult on olnud äh, kohtumisi, kus Makedoonia pool lihtsalt teeb nägu, nagu toimuks mingi kohtumine, aga tegelikult seal mitte midagi ei räägita näiteks kui räägitakse ajaloolistest sündmustest, ajaloolistest isiksustest meie ajaloost, siis meie seisukoht on alati olnud väga konstruktiivne, me oleme öelnud, et jah, tuleme vastu, jätame nii, nagu on, pole hullu. ja makedoonlased ütlevad, et ei, ei, ei. nii et kes siin on tegelikult konstruktiivne? ja sellepärast see nime küsimus on jäänud ikka veel lahtiseks ükskõik, kas alustate läbirääkimisi või mitte, siin räägitakse kolmest kohtumisest, me võiksime ka kolmkümmend korda kokku tulla, aga me näeme, et see valitsus ei üritagi kompromissidele jõuda. mis puudutab nime, siis laskem kreeklastel sellest rääkida, aga nagu öeldud, see äärmuslik rahvuslik suhtumine on see, mis halvab kõike inimesed, kes lihtsalt on Bulgaaria vastased ja nad on nelikümmend, viiskümmend aastat manipuleerinud nende Bulgaaria vastaste mõtetega, on ikka veel valitsuses. ja nüüd räägitakse siin uuest mainest uue rahva jaoks, siis jah, tõesti, neil on võimalus see uus rahvus välja kuulutada, aga miks on vaja seda teha niimoodi, et hakatakse Bulgaariaid, bulgaarlasi mustama? see on see probleem, mis meil kõigil on valitsus Bulgaarias muutus, aga see seisukoht ei muutu ja suure tõenäosusega see võib tulevikus asju veelgi keerulisemaks ajada. just sellepärast ma olengi nii siiras ja ütlen, et me peaksime jätkama dialoogiga, me peaksime jätkama sellel kursil. nii kreeklased kui ka bulgaarlased naabritena ja tegelikult ka makedoonlastel endal nii-öelda inimlikul tasandil pole mitte mingeid probleeme, aga kõrgematel tasanditel, poliitilistel tasanditel lihtsalt korrutatakse seda mantrat ja, ja korraldatakse eh, ko, selliseid pro, probleeme lihtsalt äärmuslikel tasanditel. ja esimees jällegi mikrofonita. suur tänu, üritan teha lühemalt, veelgi lühemalt, kui te ootasite, seda väga lihtsal põhjusel härra Kirillov tegelikult ütles juba ära kõik selle, mis mina öelda tahtsin. aga lisan paar tähtsat üksikasja. muide, kui oleks Euroopa Liidus siis te poleks üldse mitte üllatanud, et kreeklased, bulgaarlased, albaanlased ja tegelikult ka serblased äh, oleksid ühel meelel selles osas, mis puudutab lahendamata küsimusi Makedooniaga. serblastel on tõesti Skopjas ortodoksse kirikuga probleeme. kreeklastel ajaloo, vabandust, kreeklastel nimega, serblastel ajalooga, bulgaarlastel ka. miks? miks see kõik toimub seal nurgas? just sellepärast, et nagu Jevgeni juba ütles, on meil tegemist täiesti uue, väga noore rahvusega, väga noore riigiga. ja selle rahvuse ja riigi loomine toimus alles tuhande üheksasaja neljakümne neljandal aastal, nii et mis saab nüüd edasi? nüüd tuleb meil toetada Makedoonia ühiskonna püüdlusi ja olen nõus raportööriga, et nad on tõesti meie toetuse äh, ja tähelepanu ära teeninud äh, selleks, et liituda Euroopa Liiduga. kuid me peaksime olema väga järjekindlad oma nõuannetest. esiteks peaksime ütlema, olge ratsionaalsed, ärge ärritage naabreid. see mõte sellest, et hakatakse peatükke avama, eriti need peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli. kuidas me võime olla kindlad, et nad tõesti täidavad neid nõudmisi läbirääkimiste käigus juba, kui nad tegelikult ei pea kinni kõige lihtsamatest nõuetest, mille kohta on aru antud juba eelnevates äh, raportites ühes lõikes näiteks öeldakse, et nad peavad andma endast parima selleks, et äh, ühiseid ajaloo sündmusi tähistada. oktoobrikuus olid nad kutsutud. seal olid rühm albaanlasi, rühm äh, bulgaarlasi, kes läksid kohale selleks, et äh, ohvridi ülestõusu tähistada ja mis oli Makedoonia valitsuse vastus Skopjest boikott. paar päeva hiljem Makedoonia Teaduste Akadeemia korraldas alternatiivse seminari. nii et kui nad jätkavad seda, siis mitte midagi ei juhtu ja tõesti, need soovitused on juba vastu võetud, erinevad resolutsioonid on juba vastu võetud äh, Need on neile ka edastatud. ja just sellepärast ma ei ole nii optimistlik selles osas, et peatükkide avamisega äh, on kõik Euroopa Parlamendi nõudmised täidetud. ja viimane punkt, see on punkt viisteist, kus räägitakse sellest nõndanimetatud kodanike registrist. nüüd palun aidake mind. kas me räägime siin võimalusest, et me asendame sellega rahvaloenduse, kas me lihtsalt tühistame kõik rahvaloendused ka tulevikus ja et kus siis tuleb ennast registreerida, politseiosakonnas, kas kodanikud lähevad politseiosakonda või kohalikku omavalitsusse? see on küll naljakas, kui öeldakse, et rahvaloendust ei ole võimalik äh, läbi viia sellepärast, olgem nüüd diplomaatilised, et ei ole võimalik seda teha rahalistel põhjustel. aga kui registreerimine siis ei toimi, mis siis saab, nii et me tõesti peaksime olema järjekindlad ja ärge unustage, me räägime siin Makedooniast. saalis räägitakse mikrofonita ma ei tea, härra esimees, miks äh, see jutt aina kestab, me tõepoolest peaksime siin väikese vahe pidama, kõikidel riikidel on oma äh, edusammud, omad puudused, Makedoonia on teinud suuri edusamme, eh, näiteks neil on äh, kogu Balkani parim vähemuste õigusi kaitsev seadus ning kogu selles piirkonnas võiks just tema saada äh, kandidaadi staatuse, niimoodi ka otsustati ning äh, kogu asi ei tohi jääda pidama selle taha, et äh, läbirääkimisi ei avata nime pärast me kõik teame, nõukogu teab, komisjon teab ja parlament teab parlament on aastaid suure enamusega nõudnud seda, et läbirääkimisi ometi alustataks. ma ütlen selgelt, kui nüüd detsembrikuus nõukogus eh, läbirääkimistega ei alustata, aga alustatakse neid Serbiaga, siis eh, tugevdab see veelgi Balkanile jäävat muljet, et Euroopa Liit ei ole mitte mingisugune õiguste ühendus, mis põhineb kindlatel kriteeriumitel, vaid see on niisugune ühendus, kus keegi saab äh, blokeerida ühiseid soove, saab oma tahtmist peale suruda, olenemata teiste arvamusest. see on see sõnum, mida me Makedooniale sellisel juhul väljastame. loomulikult tuleb kriteeriumide täitmist äh, kontrollida, kuid Makedoonia täidab neid kriteeriume paremini kui enamik teisi riike, kellega me täna siin tegeleme Eh, ning eh, kui me vaatame tervet Balkanit, ma ütlen eh, selgelt, et see on täiesti skandaalne, mismoodi selle riigiga toimitakse ning ma tunnen tõepoolest suurt muret selle pärast, millist destabiliseerivat muljet see avaldab ning nõukogu küünilisus öelda Makedooniale ei ning võtta lihtsalt teadmiseks selle riigi edusamme, see võib põhjustada meeleheidet ning me ei saa lubada selliseid arenguid, mis puudutab aga NATO-t, siis siin ka paar väikest kommentaari kõigepealt kolleeg Stiirile. minu arvates see, et äh, raseduse katkestamise seadus ei kuulu Euroopa Liidu pädevusse, jah, tõepoolest. teiseks näiteks eh, eh, Tšehhi vabariik, mul on kahju, et kolleeg Rutšekit siin ei ole, eh, on väljendanud oma arvamust ka Praha välisministeerium on eraldanud raha selleks, et toetada isikuid, kes on pidanud välja rändama ning niisuguste ajalooliste probleemidega tuleb muidugi tegeleda, kui dialoog on võimalik ainult sellisel juhul, kui naabritega tehakse koostööd ning eh, sel-, eh, seda ma nõuan järjepidevalt ning Makedoonia välispoliitika on olnud väga koostööaltis. meenutagem näiteks ka president Ivanovi algatusi Makedoonia, Albaania, Kosovo, Montenegro presidendid kohtusid eh, Visegradi riikidega ning minu arvates me peaksime toetust avaldama eh, sellistele riikidele. suur tänu. Eh, see on igavesti kestev lugu Äh, aga kes on selle sees, sellel on muidugi rohkem öelda kui sellel, kes seda väljastpoolt vaatab ning kes on kord juba sees, äh, siis jah, meenutagem, kuidas me arutasime omal ajal Kreekaga neid asju, äh, Bulgaaria küsimusi ning kõiki muid küsimusi. see kõik on keeruline, olukord on keeruline. me peame asju veel arutama, annan sõna Äh, noh, liigume edasi punkti neliteist juurde. mis puudutab soovitust äh, Ukraina valitsuse otsuse kohta ja see puudutab vähemusi. nagu härra Posselt ütles, et tõesti, siin on väga õigesti öeldud, äh, aga meil on probleeme rakendamisega ja meil tuleb vaadata, kuidas on see rahvastikuolud kaks kolmandikku ühe kolmandiku vastu võib-olla see peaks siin ka väga selgemalt välja tulema, millest me tegelikult räägime, see on siin natukene puudulik ja siis tulekski esitada küsimus, et mis saab üldse nii-öelda identiteedi loomisest. enamus Makedoonias üritab ennast kuidagi nii-öelda identifitseerida ja on üks kolmandik rahvusest, kes kahjuks äh, ei saa seda identiteeti, mida nad soovivad. nii et kolleeg, teil on sõna. nii et mul on umbes kolm minutit, et kokku võtta. mul on väga hea meel, et äh, see arutelu toimus, suur tänu, härra Kukand, äh, suurepärase koostöö eest, tõesti, meie fraktsioonid on suurepäraselt koostööd teinud ja ma arvan, et see on tõesti väga hea ka selle poliitikavaldkonna jaoks ma ei kommenteerinud äh, selle ini-, nime küsimust, ma nimelt tegin seda, aga olen nõus kolleegiga, kes selle tõstatas, panen siin selle kirja ja teie kommentaarid on tegelikult täiesti õiged, just see, et libisetakse tagasi, mis saab meie usaldusväärsusest, nii et tõesti väga tähtis on anda see selge sõnum, tugev sõnum. härra Tännok, ma ei tea, kas te suitsetate, aga see, mida te rääkisite sigaretipaberitest, on täiesti õige. ja tõesti, ma saan aru, et nime küsimus on tähtis. isegi kui kõik sellest aru ei saa ja ma saan aru, miks need äh, seisukohad on nii tulised nii et tõesti, ma olen ka öelnud, et sellepärast laskem neil läbi rääkida, aga tõesti, ühelt poolt tuleks avaldada survet selleks, et äh, mingi tulemus saavutatakse, teiselt poolt siiski me peaksime mõlema osapoole tunnetest aru saama. mõlemad kommentaarid, mis tehti siin reproduktiivtervise kohta ja lõike kakskümmend neli kohta, ma olin tõesti väga ettevaatlik selleks, et mitte seda äh, Äh, seadust kommenteerida, ei saanud tõesti aru, miks kolleegid selle välja tõid. Te näete, et ma olen oma sõnastuses tõesti väga ettevaatlik. mida mina siin kasutan näitena, on see, et tuleb kinni pidada konventsioonidest, mis on olemas parlamentaarse demokraatia kohta, seda pole siin tehtud. ja tõesti tuleb parlamentaarset demokraatiat selles riigis tugevdada. nii et ma loodan, et äh, võib-olla teie nüüd küll ei arva, et sõnastus ei ole piisav. kui te soovite parema välja pakkuda, siis otse loomulikult olen avatud. suur tänu ka härra Kirillovile nende lahkete sõnade eest ja tõesti, rohkem on vaja inimestevahelist äh, suhtlust. kui te ütlete, et valitsus ütleb, et kõik on hästi, siis tegelikult mulle nad ei ole seda öelnud. Äh, nad ei ütle seda Nad saavad aru, millised on väljakutsed, me oleme sellest ka väga palju rääkinud ja mis puudutab neid küsimusi, mis siin veel välja toodi, tean, et aeg on otsas, olen täiesti nõus, et provokatiivsed üleskutsed, provokatiivne lähenemine ei ole mõistlik. olen seda ka alati öelnud nendele inimestele, kellega ma kohtun seal, ütlen seda ka kolleegidele siin need küsimused, mis räägivad äh, edusammudest äh, ja kohtumistest, mis on olnud sõbralikud ja üks puudutas seda kohtumist, kus oli ka Bulgaaria suursaadik Skopjes kohal, aga tõesti, see oli nii. ja minu jaoks on siin tõesti tegemist arvamuste erinevusega, et äh, Äh, Ma-, Makedoonia valitsus ja Bulgaaria valitsus on väga erineval seisukohal sellest osast, et millistest üritustest osa võtta, tõesti, mul on niisugune üleskutse, et leidke nüüd mingi, mingi, ükskõik, isegi kui neid on vähe, siis hakake nendest väikestest pihta niimoodi aasta-aastalt, minge aga edasi. ja mida veel öelda Bulgaaria kolleegidele? eelmisel aastal oli väga palju bulgaarlastelt tehtud muudatusettepanekuid, mis olid täiesti proportsioonist väljas. nii et kas me võiksime nüüd leppida kokku, et muudatusettepanekud, mis tehakse, oleksid tõesti ka proportsionaalsed ja konstruktiivselt sõnastatud? Öelge pigem positiivselt, mida te soovite, et tehtaks, mitte see, mis teie arvates on valesti. ja ma olen tõesti ka valmis omalt poolt seda tegema. see mõte härra Iltševilt, et üleskutse peaks olema lihtne mina tegelikult palun tõesti teha äh, neil ka kompleksseid reforme. ja veel, härra Posselt, olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite sünkroniseerimise kohta, võimaluste otsimise kohta, see on väga tähtis. ma olen sellega nõus, härra Brock, esimees Brock suisa. Te tõite väga hea näite Komonovo kohta, kus on tõesti integreeritud hariduskeskused ja seal on kohalikud äh, komisjonid, mis hoolitsevad selle eest, et tõesti kõikidest lepetest peetakse kinni. ja need muudatusettepanekud, mida suure tõenäosusega tehakse, puudutavad tõesti raamkokkulepet, selles osas tuleks kokkuleppele jõuda ja tõesti soovitusi tuleb hakata rakendama, nii et selles suhtes jagan teie nõutust ja ma loodan siin veel teha teatud muudatused, muudatusi ka lõplikus tekstis, et see tuleks ka paremini välja. arvestan ka sellega, mida te ütlesite. suur tänu teile ja suur tänu ka kõikidele kolleegidele, kes selles osas minuga koostööd tegid. Herzlichen Dank suur tänu. meie tähtaeg on kümnes detsember kaheksateist null null. ja kui te olete nõus, siis sellega lõpetame koosoleku. mul on hea meel, et me võime asuda järgmise päevakorrapunkti juurde. mul on hea meel, et meie juurde on täna leidnud tee volinik Kristalina Georgieva ning äh, mul on hea meel ka selle üle, et Eva Jolie arengukomisjonist äh, juhib koos minuga koosolekut. Äh, me teame, proua Georgieva, et te vastutate humanitaarabi küsimuste eest, kriisilahenduste eest, seda kõik ajal, kus siin valdkonnas on väga palju tööd. kui ma meenutan tsüklonit Filipiinidel, olukorda Süürias, Kesk-Aafrika Vabariigi kriisi, e, siis minu arvates saab väga hästi selgeks, kui tõsiste probleemidega meil on tegemist sadade tuhandete inimestega Süürias, kes on laagrites nii Süürias kui väljaspool Süüriat ning kui ma mõtlen probleemidele, mis on seotud humanitaarkoridori loomisega, eh, siis see kõik nõuab lisaks muule ka väga palju raha eh, ning ma olen väga tänulik teile, eh, et tulite meile selleks, meie juurde, et tutvustada meile olukorda, rääkida meile oma tööst ma usun, et siin on tegemist mitte ainult humanitaarküsimustega, vaid on kõne all siiski olulised poliitilised probleemid, äh, tegemist on strateegilise probleemiga ning seetõttu mul on äh, väga hea meel, et meie mõlemad komisjonid toetavad teie tööd ja tegevust. niisiis annan sõna äh, proua volinikule lugupeetud proua Georgieva, mul on väga hea meel teid tervitada äh, meie ühisel arutelul arengu ja arengukomisjoni ja väliskomisjoni ühisel istungil. Äh, nagu te teate, olen ma ähm, arengukomisjoni juhataja ning äh, mõlemas riigis on olukord halvenenud ja arvan, et peaksime täpsustama, milline on olukord praegusel hetkel mul äh, on, olen väga mures sellepärast, et, et äh, humanitaartöötajatel on äh, väga raske ligi pääseda ähm, tsiviilühiskonnale ehm,, ka tavakodanikele. samas kasutatakse ka nälga sõjarelvana. seda nimetatakse unustatud kriisiks Kesk-Aafrika Vabariigis, kuid öö, Seleka nimeline terrorirühmitus, eh, nagu te teate, kukutas valitsuse ning eh, riik ja selle viis miljonit elanikku, kes elavad niigi äärmuslik, äärmuslikus vaesuses, tõelise, on sattunud nüüd tõelisesse humanitaarkriisi. ma tean, proua volinik, kui eh, väga te soovite seda kriisi võimalikult kõrgetasemeliselt laheneda pärast, äh, pärast äh, riigipöörde katseid äh, on üritatud Euroopa Liidu poolt tagajärjetult riigi stabiliseerida, kuid kahjuks pole jõupingutused kandnud vili. USA ja Prantsusmaa, Suurbritannia rõhutavad genotsiidi ohtu, mis tekkinud on kakskümmend aastat hiljem, on meil vaja pärast Rwandat ära hoida uus genotsiid Aafrikas. kuus tuhat sinikiivrit võib-olla saadetakse Kesk-Aafrika Vabariik. Prantsusmaa on juba oma sõjalist kohalolekut suurendanud ning võib-olla saadab kohale tuhat kuni tuhat viissada sõdurit, kui need äh, aktsioonid võid, aitavad poliitilisest kriitisest välja tulla, ei äh, rahenda nad põhiprobleemi, milleks on äärmine vaesus me peame suunama spetsiifilised ähm, programmid, mis on suunatud äh, Kesk-Aafrika Vabariigile ning peame välja töötama äh, kõik võimalused selleks, et selle riigi ähm, olukorda parandada, ta on saja kaheksakümne seitsmendal kohal inimarengu indeksis. proua volinik, härra Brokali kolleegid, Kesk-Aafrika Vabadus, äh, Vabariigis on äh, Äh, äh, on äärmiselt katastroofiline äh, olukord nii poliitiliselt kui humanitaarseisukohalt vaadates ning see ei ole, loomulikult on sama nagu Nepaalis, Süürias, Kesk-Aafrikas, Filipiinidel ning Kesk-Aafrika lisaks sellele on genotsiidi oht tekkinud. peame seda iga hinnaga, hinna eest ära hoidma. olukord on äh, katastroofiline. tere tulemast veel kord, proua Georgieva ning olen kindel, et meie arutelu tuleb väga viljakas. Teil on sõna, proua volinik uh,. Thank you very suur tänu härra Brokile, suur tänu proua Jolile selle eest, et äh, juhatasite sisse äh, need tänased äh, teemad ehk siis kriis Süürias ja kriis Aafrika, Kesk-Aafrika Vabariigis. Need on kaks riiki, kaks konflikti, mis äh, on mõnes mõttes täiesti erinevad. Süürias on tegu dramaatilise humanitaarkatastroofi viimaste aastakümnete jooksul ning äh, sellele pööratakse väga teravat tähelepanu ka meedias, teisest küljest aga Kesk-Aafrika Vabariik, kus äh, kuni viimase ajani võib öelda, et see oli, sümboliseeris kõiki maailma unustatud kriise, tegelikult ta oli unustatud riigiga, kuid samas on neil ka midagi ühist, esiteks ulatuse poolest, kui me Süüria puhul räägime, siis kümmet miljonit inimest äh, on see tabanud, neil on vaja humanitaarabi ning mis puudutab Kesk-Aafrika Vabariiki, siis äh, nelja koma kuues miljonilisest elanikkonnast. neli koma kaks miljonit on mõjutatud sellest kriisist. see tähendab seda, et see võib äh, destabiliseerida terveid piirkondi. samuti on nad sarnased äh, meie õppetundide koha pealt, mis juhtub siis, kui rahvusvaheline üldsus ei reageeri äh, piisavalt õigeaegselt. enne kui ma hakkan detailidest rääkima kuna härra Brock mainis Filipiine, rääkis taifuun Haijani, taifuun Haijani ohvritest, siis sooviksin öelda kiiresti, et tegu oli tõeliselt katastroofiliste tagajärgede looduskatastroofiga, kuid Euroopa Liit reageeris kiiresti eh, ja samuti heldekäeliselt ja hästi koordineeritult olin Taklovanis äh, ja selle lähedastes äh, piirkondades kuueteistkümnendal novembris, see oli nädal pärast taifuuni ning äh, jõudsime väikese helikopteriga kohale, me lendasime üle katastroofipiirkondade, see oli kohutav. näeme nägi, oli näha selgelt, mida taifuun oli säästnud ning neid äh, piirkondi, mida taifuun oli tabanud, see oli tõeline erinevus paradiisi ja põrgu vahel. see on väga sarnane sellele, mis äh, tegi äh, tsunami India ookeanis või maavärin Haitis. ma tundsin sügavat sügavat kaastunnet elanike vastu, sest selle jalajälg ja katastroofi jalajälg oli nii suur, et kõigile abi viimine on osutunud väga keeruliseks. kuid tundsin ka seda, et meie kui eurooplased nägime, tõestasime taaskord, et oleme solidaarsed teiste rahvastega kõige raskematel hetkedel. me eh, laupäeval pärast taifuuni oli meil juba äh, Ehm, katastroofi hindamiskomisjon ehm, käis koos pühapäeval juba ehm, finantseerimiskomisjon tuli kokku kaks päeva pärast taifuuni ning VFA-st Belgia kodanikukaitseüksus Äh, oli juba Taklovanis kohal kolm päeva pärast katastroofi, see oli esimene meeskond, kes osutas arstiabi ning tegeles äh, vee puhastamisega. hiljem ühines nendega üks Saksa äh, arstide meeskond. me oleme saja kaheksakümne, saja kahekümne miljoni eest osutanud abi liikmesriikide komisjoni poolt ning viisteist liikmesriiki äh, on äh, saadnud äh, üliolulised äh, meeskond kohale väga koordineeritult erinevatesse piirkondadesse, kus see on kõige olulisem. ning seda pärast seda, kui me olime siis katastroofi koordineerimiskeskuse loonud ning see aitas Euroopa abi koordineeritult koha peale viia, see on nähtav. me ei ei ole äkki ohtu, et me aitame mõningaid kaks korda, teisi üldse mitte. Te kõik olete pärit erinevatest riikidest ning te, me võime kõik eurooplased endale öelda, me oleme seal, kus meid vajatakse, seda tunnistatakse. kuid tulge nüüd oma tänase arutelu juurde tagasi, see puudutab Süüriat ja Kesk-Aafrika Vabariiki. kõigepealt nüüd Süüria poliitilisest kontekstist Eh, nagu te teate, meil on nüüd juba paika pandud Genfi kaks koos kohtumisele, see on siis teine jaanuar. me loetame, loodame tõesti, eh, et see eh, aitab viia meid rahuni, kuid samas on täiesti selge, et isegi kui Genf kaks osutub edukaks, siis eh, humanitaartagajärjed eh, on nii dramaatilised, nii traagilised, et eh, kahe tuhande neljateistkümnes, siis kahe tuhande viieteistkümnes aasta läheks selleks, et humanitaartagajärgedega toime tulla. me oleme eriti mured kolme, mures kolme küsimuse pärast. kõigepealt kõigepealt see, mis mõju on äh, kriisil olnud Süürias, see on nõrgestanud äh, tabatud elanikkonda. samuti on muutunud äh, abi viimine kodanikeni, elanikeni väga raske ja see on kõige tõsisem probleem ning humanitaarabiga tegelevate isikute seas institutsioonide peas leiame, et kui ei parane ligipääs elanikele Süüria sees, siis mitte ainult äh, rohkem inimesi saab kannatada, veel rohkem lapsi saab äh, osatud hukka ning ka äh, liikumine lähi naaberriikidesse võib kasvada isegi väga kiiresti kasvada. teiseks oleme, oleme väga mures selle üle, kuidas see kõige haavatavamaid inimesi mõjutanud naisi, lapsi, vanureid. mis puudutab nüüd lapsi, siis äh, on, äh, oleme vastamisi väga traagiliste, traagilise reaalsusega Süürias, äh, võib-olla tagajärg sarnane äh, nagu Somaalias, ehk siis äh, terve põlvkond läheb kaduma, nad äh, muutuvad radikaalideks. elu äh, kaotus laste seas, ennast ka, elukaotusi, surmajuhtumeid lastes on aina rohkem, nad hukkuvad kuulide tagajärjel nälja kätte ning haiguste kätte. ning samuti ka igasugune võimaluste puudumine on draamil, dramaatiline riigis, kus kõigil oli, kus kõigil oli ligipääs äh, äh, haridusele üheksakümmend seitse protsenti tüdrukutest, üheksakümne kuus, äh, üheksakümmend seitse protsenti poistest, üheksakümmend kuus protsenti tüdrukutest käisid koolis, nüüd paljud lapsed ei käi enam koolis ning näiteks põgenike puhul et on kaks koma kaks miljonit praeguseks hetkeks, kaks kolmandikku lastest, koolieas lastest koolis ei käi. oleme väga mures selle üle, kuidas see eh, eh, kriis võib mõjutada Jordaaniat ja Liibanoni ning eh, kuidas ta, kas ta võib neid destabiliseerida. seal võivad olla tohutud tra traagilised tagajärjed nende elanikele kui ka meie Euroopa elanikele. me näeme, et, et äh, et äh, suureneb põgenike arv Liibanonis. me loodame, et seda ei juhtu, kuid kui juhtub, kui seda peaks juhtuma, siis äh, siis põgenike laine, mis suunduks Euroopasse, on äh, märkimisväärne. me näeme seda mõju juba praegusel hetkel minu kodumaal Bulgaarias kus äh, aina rohkem põgenikke ületab riigipiire. reedel näiteks äh, äh, olime koos Antonio Guterresiga Bulgaarias, et, et küsimusega tegeleda ja näiteks aga ÜRO abiorganisatsiooniga, et põgenikud saaks vajalikku abi. mida me näeme kui vaatame tulevikku, kahjuks ei saa öelda, et, et perspektiiv oleks väga roosiline. meil ei ole pa-, asja paranemist ette näha. ehk siis äh, äh küsimus on selles, kas asi läheb järk-järgult halvemaks või äh, siis eh, läheb järsult halvemaks eh, seoses eh, ootamatute sündmustega Süürias või siis nagu te, me teame, mis toimus Liibanonis ja Liibanon ei ole suuteline väga suurt põgenike arvu vastu võtma see tähendab seda, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on, on tohutult kõrged humanitaarvajadused selles piirkonnas. mida teha? meie tegevused on seotud nelja sambaga. kõigepealt, kõigepealt tuleb koguda vahendeid selleks, et aidata elanikke Süürias ja lähiriikides. praegusel hetkel oleme eh, kahe miljardi eest abi osutanud eh, enamus läheb eh, Süüriasse, pool läheb Süüriasse, teine pool läheb eh, naaberriikidesse. see hõlmab ka toetust eh, Liibanoni ja Jordaania kogukondadele, mis võtavad vastu neid põgenikke, et nad põgenikusurvele äh, vastu peaks. kaheks, peab rohkem tegema, kaheksateistkümnendal detsembril toimub Brüsselis kohtumine, mille eesmärgiks äh, on mobiliseerida ka teisi, et äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta vajadustele vastu astuda, need vajadused tulevad ilmselt väga suured. teiseks, me oleme väga keskendunud ligipääsu küsimusele me oleme esirinnas olnud nõudes kõigilt neilt, kes suudavad mõjutada konflikti osapooli, nii valitsust kui opositsiooni et äh, nad kasutaks oma mõju parema ligipääsu tagamiseks. oleme pöördunud ÜRO Julgeolekunõukogu, mis võttis vastu resolutsiooni selles valdkonnas, meil on presidendi poolne avaldus, äh, kuid, äh, peasekretäri poolne avaldus, kuid meil ei ole veel kohu-, siduvat otsust ligipääsu kohta. ja siin ei ole midagi teha, sellepärast et rahast pole inimestel kõige vähematki kasu, kui meil ei ole võimalik nendeni pääseda. kolmandaks me äh, vaatame seda, kuidas äh, meil oleks kõige lihtsamini võimalik äh, abi kohale viia ning teeme koostööd ÜRO teiste humanitaarorganisatsioonidega ja samuti kõrgetasemelise kontaktrühmaga, kes saab siis selle piirkonna riigid kokku tuua julgeolekunõukogu alalised liikmed, Euroopa riigid, et eh, kollektiivselt üritatakse eh, jõupingutusi suunata sellesse piirkonda, samuti üritame eh, meil oli oma, meil oli oma kontor Damaskuses, mille me sunnitud sulgema, tahaksime seda uuesti avada, samuti Eh, peame keskenduma kadunud põlvkonna probleemile, me peame töötama Süüria laste heaks, eh, oleme UNICEF-iga eh, New Lost Generation algatuse, mille eesmärgiks on aidata lapsi, kuid ka meie enda turvalisuse eest töötada, sest radikaal- noored äh, Süüria radikaalid ei ole need, kes äh, oma riigi äh, üles ehitavad, vaid võivad tekitada pigem lisajulgeolekuprobleeme Euroopale. nagu alati toet-, loodame teie toetusele, nagu alati oleme seda teinud, sest tee edasi on väga raske. nüüd räägiksin Kesk-Aafrika Vabariigist nagu te teate, proua Jolie, olen äh, seal viibinud seekord kaks korda, äh, üks kord äh, härra, üks kord Valeri Ammasega ÜRO-s, teiseks, teinekord Laurent Fabiusega Prantsusmaalt. tegu on riigiga, kus, kes liialt kaua juba pole maailma tähelepanu pälvinud see, mis on olnud kriis, on muutunud äh, uskumatult suureks tragöödiaks äh, pärast seda, kui Seleka riigi on enda kätte võtnud. nägin kohutut röövimist, laastamist, nägime, kuidas äh, elanikud, inimesed peitusid, peitusid metsadesse ja nägime massilisi inimõiguste rikkumisi, tapmised, mõrvad, vägistamised, piinamised. vangi pealinn on halvas olukorras, kuid vähemalt mingisugunegi tunne on, et valitsus on olemas, vähemalt mingisugunegi kord on olemas. väljaspool vangid on valitsus haihtunud kuude kaupa pole juba kellelegi, pole kellelegi eh, eh, palka makstud ning teenused eh, kohalikele elanikkonnale on ainult need, mida osutavad humanitaarorganisatsioonid. sooviksin avaldada kiitust humanitaarorganisatsioonidele, kes toetavad väga haavatavaid inimesi hoolimata riskidest äh, kaks meie töötajat näiteks tapeti eh, hiljuti. kui vaatame nüüd probleemi eh, olemust, siis on siin kaks tõsist probleemi. kõigepealt esimest korda on eh, selles riigis religioonide vahelist vägivalda. minister Fabius äh, rääkis sellest, et seal võib tekkida tõesti ähm, genotsiidi oht, ma olen sellega nõus. riigis, kus elanikud on elanud õlgala kõrval vähimagi konfliktiga, ta hakkab nüüd lõhenema äh, kristlaste ja moslemite vahel, paljud neist moslemidest on välismaalased ning äh, see regioonide vaheline konflikt on alles algusjärgus ja nagu me teame, on, kui ta juba alanud on, on seda väga raske ümber pöörata. Rwanda eh, võimalus, et asjad arenevad nagu Rwandas, ei ole sugugi mitte enam lihtsalt hüpoteesi tasandil. mida nüüd teha, me oleme eh, teinud Euroopa Liidus kõik selleks, et eh, humanitaarabi äh, Äh, finantseerida ja praegusel hetkel raha küsimus ei ole, vaid meil on vaja nüüd kvalifitseeritud äh, töötajaid koha peal. kuid äh, oleme täiesti nõus sellega, et esimene prioriteet Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks on julgeolek. julgeolekut on võimalik taastada ainult siis, kui riiki viiakse sisse suurel hulgal rahuvalvajaid, kes peaksid kaitsma elanikkonda eh, vägivallategude eest. Neile eh, peaks olema eh, ligipääsuvõimalus tagatud, et nad saaks elanikkonda aidata. teiseks on vaja käivitada poliitiline protsess, mis viiks valimisteni ning normaalse olukorra tekkimiseni riigis. selleks on meil vaja rahvusvahelist panustust iga päev meil ja väga oluline on see, et äh, loodaks teekaart, mis tähendaks valimiste korraldamist kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses. ja kui me nüüd endaga ausaks jääme, siis äh, me oleme lubanud Kesk-Aafrika äh, vabariigi nii-öelda abiorvuks jääda e, liialt kauaks. Pera-, nad on jäänud Kiribati sarnaseks e, abivajajaks ju liialt kauaks, me peame seda perspektiivi muutma, pika perspektiivi, siis peame looma võimalused e, arenguks, sest areng on äh, parim abi konfliktide ja äh, katastroofide vastu. ning lõpetuseks äh, sooviksin rõhutada veel ühte väga olulist punkti. meie ei ole veel lootust kaotanud koha peal. me peame, meil on veel võimalus selle riigi saatust muuta, kui tegutseme aktiivselt lähikuudel ja aastatel meil on suurepärane koostöö eh, välisteenistusega, arenguspetsialistidega, oleme eh, teinud kõik selleks, et eh, Kesk-Aafrika Vabariigi saatust muuta. ning kui ma rääkisin nüüd koostööst välisteenistusega, siis võib öelda, et sõltuvalt sellest, kuidas me selles kriisis reageerime, suudame defineerida ka seda, mis on Äh, mis koht on humanitaarabil äh, meie üldises lähenemises. nii et äh, praegusel hetkel me oleme välja tulnud kolmesõnalise definitsiooniga in but out sees, kuid väljas me oleme, osaleme humanitaarabi osutamises, me ei osuta humanitaarabi teisel planeedil, kuid väljas oleme me selles mõttes, et me ei langeta otsuseid lihtsalt äh, poliitilistel põhjustel. me kaitseme neutraalsust, erapooletust ning äh, iseseisvust, mis äh, tekitab meile võimaluse minna sinna, kus kedagi teist ei ole nagu Põhjamaalis või siis Kesk-Aafrika Vabariigi ruraalpiirkondades või siis Süürias. ma olen täiesti e, sügavalt veendunud selles, et meie praegune lähenemine Euroopas in but out on see, mis e, aitab kõige rohkem neid, kes abi vajavad ja kes meid kui nii-öelda pehmet võimu kõige paremini iseloomustab. esimees räägib mikrofonita. Come the commission of your country next time uh, we have to consider. järgmine kord äh, saan aru, tuleb meil, kui soovime teie riiki minna, rääkida kõigepealt teie valitsusega. nii need lood on. proua de Kaiser. suur tänu teile. ma olen samuti valmis Bulgaaria valitsusega äh, rääkima sellest, et proua Georgieva sellesse ametisse jääks. suur tänu teile, proua Georgieva, teie töö eest ja lubage mul palun keskenduda äh, riigile, mida ma kõige paremini tunnen, ehk siis Süüriale. mul on paar-kolm küsimust. kõigepealt esimene puudutab üsnagi äh, idiootset nähtsust nähtust ehk siis statistikat. Eh, see puudutab siis eh, eh, nakkushaiguste levikut põgenike seas. kui ma seal olin paar-kolm nädalat tagasi nii Süürias kui Liibanonis ja ma küsitlesin kõige, põgenike kõrget komisjoni, eelkõige puudutas see siis nakkushaiguste osas, isegi Liibanonis, siis ta ütles mulle, me oleme ülekoormatud meil ei ole enam aega statistikaga tegeleda. ja leidsin, et see on kohutav, sest me teame, et ju talv on tulemas ja et talv tapab umbes sama palju kui pommid ja sõda. meil on selline inimkatastroof eh, eh, eh, ees ootamas, et me ei kujuta isegi ette seda ning äh, see e, e, humanitaarabi kõrge esindaja äh, ütles mulle täpselt sedasama, nii et ma tahaksin teada, kas meil on praegusel hetkel võimalus äh, ar-, teada saada, mis toimub, sellepärast et see statistika meid võib tõsiselt jalust rabada ning teiseks, et teil on täiesti õigus öelda, et humanitaarabi ei tähenda poliitikat, vaid see on midagi, see poliitika kõrval ning siin on minu meelest kolm ähm, suunda, kõigepealt keemiarelvade hävitamine, see toimub, teiseks väike lootus, et poliitilise tasandil pärast Genf kaks, kahte midagi toimub, loota võib ju edasi, ning äh, kolmandaks äh, humanitaarabi ja nüüd, mis puudutab siis humanitaarabi, kas äh, teie meeskonnal on praegusel hetkel võimalusi saada näiteks nii-öelda viisa Süüriasse, kuidas oleks võimalik seal eh, tegutseda ning eh, kuidas oleks läbipääsu eh, võimalus saada, kust tuleks lahendused, kas see tuleks valitsuselt, mässajatelt, siin on ju kaks suurt erinevat mässajate rühmitust ning kui te lähete piirkonda, kus nemad tegutsevad, siis tuleb äh, nendega eraldi igaühega läbi rääkida ning viimane küsimus, mis puudutab äh, siis lähenevat talve, kas teie rahastamise juhus, andke mulle umbkaudne äh, arvamus, kui suurel määral te vajadustel suudate, vajadusi suudate katta, sest me rääkisime Eh, sellest, milliseid nii-öelda perekondi me aitame, milliseid mitte, sest meil ei ole enam eh, piisavalt vahendeid. ma nägin tõesti, kuidas eh, perekonnad võitlesid omavahel, sellepärast et et nad pidid abist, humanitaarabist ilma jääma. nii et need on väga faktilised küsimused, aga igatahes suur tänu teile sellest, mis te teete. suur tänu, esimees. mina soovin samuti tänada volinikku eh, tema jõupingutuste eest, selle eest, et te tulite siia meile olukorda tutvustama. sooviksime esitada teile kaks küsimust. ma tean, et Euroopa Liit ja äh, samuti ka liikmesriigid on suurimad äh, humanitaarabi andjad, kuid ma tahan teada, millised liikmesriigid või vabandust, millised riigid veel aitavad, kas näiteks Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, äh, kas nemad samuti üritavad humanitaarolukorda äh, kergendada? ning teiseks küsimus, mis puudutab teie pädevusvaldkonda. kas teie arvate, et praegune äh, Eh, olukord, eh, siis praegused suhted eh, USA ja Venemaa vahel, mis puudutab keemiarelvade hävitamist ning samuti Genfi lahendust Iraani probleemile, kas see võib kuidagi aidata kaasa sellele, et, et olukord laheneks Süürias, kas see võib eh, tähendada ka seda, et Süürias humanitaarjabi jõuab kohale. Eh, kas eh, nende kahe suure, suurriigi vahelised suhted võivad aidata kaasa sellele, et humanitaarabi jõuab kõik nendeni, kes abi kõige rohkem vajavad, aitäh. Thank you very much uh,, commissioner also. suur tänu, suur tänu, volinik uh, teie siirate sõnade eest nagu alati. kolm küsimust. kas te võiksite öelda, mis teie arvates on kõige suuremaks välja takkeks selleks, et me saaksime vastu võtta ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni humanitaarabi kohta, siis te rääkisite veel ka abiandjate turvalisuse probleemidest eh, Süürias, et kustpoolt see vägivald siis tuleb ja mida te ootate Genf kahelt äh, humanitaarrindel või üleüldse, mida teil on oodata? suur tänu. Te, proua Georgieva sees, kuid väljas põhimõte on põhimõte, mida ma jagan, aga kuulates kolleege ja vaadates oma küsimusi, tundub, et see on väga raske, sest meil on vaja leida lahendusi ja me ei tohi lihtsalt mõelda selle peale, kuidas äh, humanitaarabi parandada ja tõesti väga tähtis on hoolitseda selle eest, et humanitaarabi poleks poliitiline, sest kui seda politiseeritakse, siis ta ei saa oma tööd teha lugesin, et te käisite Bulgaarias, rääkisite seal Süüria põgenikega, rääkisite ka etniliste kurdidega. tahtsin teada, kas saaksite rääkida natukene sellest, kuidas Euroopa Liit tegeleb Süüria põgenikega ja mõeldes nüüd nii süürlaste peale, kes jõuavad Euroopa Liitu, kui ka süürlaste pool peale, kes on varjupaikades naaberriikides. ja peale selle, kas te saaksite rääkida ka Palestiina, Süüria-Palestiina põgenikest, kes on tõesti ka väga raskes olukorras, me näeme, et on üha rohkem Palestiina süürlasi, kes üritavad ka jõuda Euroopa Liitu. nüüd äh, Kesk-Aafrika Vabariik Te ütlesite, et äh, te näete võimalusi olukorda parandada ja töötada selle nimel, et valimised toimuksid normaalsetes tingimustes. minu arvates on see tõesti väga raske, sest see riik on olnud väga rasketes probleemides juba väga pikka aega. siis, kui see laka võimu üle võttis pealinnas, siis Lõuna-Aafrika rühmitused olid täiesti ähma, hämmeldunud, nad ei olnud võimelised oma tööd tegema, kuigi keegi polnud neile ka kunagi öelnud, mida nad peaksid tegema. tegemist on riigiga, mille puhul on tehtud, et, et et siin on erinevaid sõjaväelisi rühmitusi ka naaberriikidest ja kuidas te tõesti kujutate endale ette, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses oleksid normaalsed valimised, ma tahaksin seda uskuda, aga kuidas? see on tõesti suurepärane hetk, sain sõna enne Charles Stanokit, ma kohe raamin ära selle tunnistuse härra esimees, suur tänu! mul on väga lihtne küsimus, iga kord, kui me räägime nendest küsimustest, siis ma alati ütlen, et meie Euroopa Liidus maksame, me ei ole siin mingid öö, äh, üks osa mängu, mängijatest. kuid kui kaua võime me lihtsalt jätkata, andes ainult humanitaarabi ilma et me ütleme inimestele, kes on kaasatud, ükskõik kes nad ka poleks, et lõpetage ära, sest kui nemad ei lõpeta, siis meie enam rohkem ei maksa. minu valijatel on tõesti kõrini ja ma olen veendunud, et teistel ka. ja otse loomulikult tuleb humanitaarabi anda, kui seda on vaja, aga tõesti peaks olema ka siis mingi menetlus või mingi asi ja öelda, et kui te nüüd kohe lõpeta, siis on ka rahakott kinni I want to thank you very much, madam Žoževa. soovin tänada proua Georgievat selle ülevaate eest ja ma tahaksin teilt küsida, mida teie arvate liikmesriikidest, mis ei pea kinni meie enda direktiividest põgenike kohta ja ei ava oma piire ja mida te arvate sellest, et äh, Prantsusmaa võtab kaks tuhat viissada põgenikku, kui meil on kaks koma viis miljardit ja et Norra võtab viissada ja Saksamaa mingi paar tuhat ja nüüd äh, Rootsi väikese riigina võtab see väga palju põgenikke, nii et kas me tõesti praegusel hetkel lihtsalt ei murra iseenda direktiive? suur tänu suur tänu, proua volinik, ma sooviksin rääkida Palestiina põgenike olukorrast. Nad on põgenikud öö, äh, oma koduriigist Süüriast õigemini olid ning öö, äh, nendel on väga raske, et neid võetakse vastu kusagil mõnes muus riigis, nad ei saa minna Palestiinasse, Iisraeli, nad ei võeta vastu Egiptusesse. Neil on väga raske jõuda Euroopasse, nii et eh, neil ei ole tegelikult põgenikustatuuti, nad on, eh, nad on eh, siis kodumaata inimesed ning võib-olla nende olukord on veel raskem kui mõnel teisel, aitäh. Благодаря, господин председател. Ще говоря на български язик. А, искам да поздравя господин suur tänu, ütleb proua Ljubtševa, ma räägiksin oma emakeeles. ma sooviksin proua Georgievat õnnitleda nende selgituste puhul, mis ta meile andis. suur tänu ka selle ülevaate eest probleemide kohta Süürias ja Kesk-Aafrika Vabariigis. tegemist on tõesti väga komplekssete küsimustega. ühelt poolt tuleb meile anda humanitaarabi Süüriale anda abi inimestele Süürias, kuid ma sooviksin tõstatada veel paar aspekti selle küsimuse puhul. ma sooviksin rääkida Süüria põgenikest. tegelikult me peaks iseendalt küsima, kuidas Euroopa Liit koordineerib põgenike voolusid. kui nad liiguvad ühest riigist teise. kuidas me aitame neid? kuidas me aitame neil koolis käia hoolitseda oma tervise eest, kas nendele riikidele antakse abi, kuhu peamiselt äh, põgenikevoog on suunatud? tegemist on nii-öelda avaliku saladusega, mis hõlmab ka väga palju probleeme ja need on inimesed, mis puudutavad Euroopa probleeme. suur tänu. teen hästi lühidalt. kahekümne teisel jaanuaril proua Kergeva libe komisjoni delegatsioon läheb Bulgaariasse. meie kavatseme käia Türgi piiril, minna isegi üle piiri Türki, külastada põgenikekeskusi. mida te soovitate meile, millele me peaksime keskenduma? ja minu teise küsim-, teine küsimus, te mainisite siin nii-öelda pehmet võimu. kas te arvate, et on võimalik kasutada seda nende vastu, kelle käes on nii-öelda äh, tugev võim? ja kui ma räägin sellest tugevast võimust, äh, siis ma ei mõtle siin mitte ainult USA-d, vaid ka Hiinat ja Venemaad me peaksime nendele riikidele selgeks tegema, kui suur on tragöödia seal, selleks et nad võiksid ka mõelda, kuidas mõjutada sealset piirkonda. suur tänu, härra esimees, volinik, ütleb härra Tänok. Süüria on tõesti väga meeleheitlikus olukorras, mis puudutab äh, inimõigusi. sellel nädalavahetusel meie ajalehed rääkisid, et snaiprid sihivad just lapsi ja on räägitud ka seda, et vägistamist kasutatakse sõjarelvana ja seda nii hullul määral, kui pole näinud varem või kõigest paar aastat tagasi Aafrikas. nii et tõesti, tegemist on väga murettekitava olukorraga. ja tõesti, Venemaa ja Hiina roll Julgeolekunõukogus vajab ka analüüsimist, sest siiamaani nende pärast ei ole meil olnud rahvusvahelisel tasandil midagi ette võtta. minu küsimus puudutab nii-öelda sõbralikke riike sealhulgas ühte kandidaatriiki Türgiga, Katari ja Saudi Araabiat, mis äh, äärmuslikele rühmitustele relvi tarnivad. Te rääkisite äh, Liibanoni ja Jordaania ebastabiilsemaks muutumist, kuid ei maininud Iraaki, kus ka seal on praegusel hetkel äh, šiiite rünnatud just selle nakkuse pärast, mis on tulnud äh, Süüriast. minu küsimus äh, puudutab kristlikke põgenikke, kes läksid Iraagist äh, Süüriasse ja lootsid, et seal nad saavad vähegi kaitset, kuid praegusel hetkel on nad sattunud uuesti ohtu ja džih-, äärmuslikud džihadistid ründavad neid. nii et mida liikmesriigid teevad, kuidas nad kavatsevad avaldada survet, hoolitsemaks selle eest, et need äärmuslikud grupid ei väljuks kontrolli alt? Presidente, eh, bueno, gracias comisaria por su, por su presentación. Tänan teie sõnavõtu eest sooviksin rääkida alaealistest, seda mainis ka kolleeg siin. me räägime siin sellest, et üksteist tuhat alaealist on hukkunud, kellest eh, eh, mitu tuhat on hukkunud kuulitabamuse järgi ja mõned neist on otseselt hukatud, teised snaiprikuuli järgi hukkunud need on konkreetsed arvud. see on seotud vägivallaga, mida, mis on suunatud alaealistele, sooviksin teada neist arvudest pisut enam. sooviksin teada ka Süüria valitsuse, ehm, Süüria valitsuse eh, tegevusest, kas te võiksite meile rääkida olukorrast kohapeal ning sellest, eh, kuidas oleks võimalik eh, Eh, näiteks eh, oma eh, humanitaarabi kohale viia hoolimata valitsuse kontrollist ning mis puudutab nüüd Kesk-Aafrika Vabariiki, siis tegu on äärmiselt dramaatilise kriisiga, kuid seda press Euroopas ei kajasta, nagu seda isegi ütlesite. meie arengukomisjonis kohtusime teiega sooviksin teada, mida on tehtud sellest ajast sellest, et, et riigivõim parandada äh, taastada seal riigis. me teame, milline on olukord selles riigis. oleme seda arutanud kahepoolsetel kohti, kohtumistel Aafrika Liiduga ning samuti Maailmapangaga ja nii edasi. Te teate, kui teil olete raskustes, võite meie peale loota, lootuses siis, et koos saame paremate tulemusteni jõuda, aitäh! aitäh, teen lühidalt, aitäh, et mulle sõna andsite. abi Araabia riikidel. tahaksin minna natukene kaugemale kui proua Šaake, et kuidas me kavatseme siin äh, suurendada neid vahendeid, mida me saame ka selle kõrval, mida meie panustame ja mida teised on lubanud. mulle öeldi, et ka ÜRO põgenike volinikuga kohtumine oleks heaks võimaluseks. kuidas see kohtumine läks ja milliseid muid platvorme te kasutate selleks, et oma tööd teha? mis puudutab juurdepääsu huma-, humanitaarabile, me teame, et tõesti vahel selles, mis resolutsioonis on kirjas ja mis tegelikult siis toimub. kas te võiksite natukene rohkem ka rääkida mõjudest tõesti meie ähm, selleks, et me saaksime oma valijatele täpselt selgitada, kuidas need lood on. ja üks kolleeg mainis siin ka Palestiina põgenikke ja ta ütles, et Al-Qaeda on nende jaoks üks suuremaid ohtusid äh, nende elu jaoks, nende turvalisuse jaoks. ma ei taha siin mingit poliitilist kommentaari teha, ei tahaks teid ka õhutada sellele, aga tahaksin lihtsalt nagu proua Kaiser öelda, et väga tähtis on meie jaoks aru saada, kust need ohud tulevad ja äkki te saaksite seda kommenteerida uh,. suur tänu. suur tänu teie küsimuste ja kommentaaride eest. ja selleks, et näidata meie pühendumust, mis on vajalik, uh, et mõelda selle peale, kui raske on seal olukord ja tegelikult mõelda ka Kesk-Aafrika Vabariigi probleemide peale ja tegemist on tõesti äh, nii-öelda südamikuga Aafrika mandril ja seda väga ebastabiilses piirkonnas. ma üritan vastata teie küsimustele nii, et ma katsun nad plokkidesse panna ja minu kolleeg mu kõrval siin hoolitseb selle eest, et ükski neist küsimustest vahele jääb. ma ei hakka iga inimese poole eraldi pöörduma, sellepärast et küsimused on omavahel seotud ja aeg on raha. esiteks küsimus selle kohta, mida me teame arengute kohta Süürias Okay. Okay. Perhaps probably, it, probably, it is being picked up by mis, my, my probably mic. võib-olla minu mikrofon lihtsalt haarab siit kõrvalt vestlusi, ütleb proua volinik. kõigepealt, mida me teame arengutest Süürias, kui usaldusväärsed on statistilised andmed, mida me saame teha just kõige haavatavamate ühiskonnakihtide heaks? kahjuks see, et meil ei ole andmeid Süüria kohta, tähendab ka tegelikult seda, et need andmed, mida me kogume, ei ole täpsed ja täius, täielikud. me teame päris kindlalt, et on kaheksateist äh, lastehalvatuse juhtumid, kuid me ei tea. võib-olla on lastehalvatuse juhtumeid rohkem, kuid neid ei ole pandud kirja, sellepärast et äh, tegemist on inimestega, kus toimuvad, äh, inimestega, kes elavad piirkondades, kus toimuvad lahingud. me kasutame koordineerimisvahendit, mille puhul meil on kaasatud kõige tähtsamad abi andvad organisatsioonid nii Süürias kui ka naaberriikides ja me üritame joonistada võimalikult selget pilti nendest riskidest, mis on inimestele seal ja kui palju abi jõuab kelleni, millise kanali kaudu. Ühendkuningriik ja Euroopa Liit, põhiliselt Euroopa Komisjon, oleme üritanud põhilisi partnereid ühise laua taha tuua selleks, et informatsiooni süstemaatilisemalt koguda. informatsiooni nii probleemide kohta kui ka sammude kohta, mida on tehtud probleemide lahendamiseks. ja kohtumine, mille ma kaheksateistkümnendal detsembril korraldan ja millele järgneb kuulamine parlamendis humanitaarabiorganisatsioonide juhtidega, ongi pühendatud just sellele küsimusele meile valmistab eriti, meile valmistavad eriti muret just need riskid, millest on äh, puudutatud just kõige haavatavamad rühmad ja, ja sellised probleemid, mis on nii-öelda nakkavad, tõsiselt nakkavad, just nagu seesama lastehalvatuse juhtum. lihtsalt, et rääkida numbritest. Süürias ei ole tegelikult enam tervishoiusüsteemi, kus tegelikult oli tegelikult tegemist päris korraliku riigiga. viisteist tuhat arsti on Süüriast lahkunud. üheksakümmend kaks protsenti esmaabi andvatest kohtadest on kadunud. pommirünnakutes äh, maatasa tehtud ja kui humanitaarabiorganisatsioonid ei paku tervishoiuteenuseid, siis äh, tegelikult ei olegi võimalik mingit abi saada ja tõesti epideemiate oht on suur, seal on leetrid ja levivad täiesti sellised korralikult ravitavad äh, haigused nagu näiteks äh, kõhulahtisus laste puhul ja seda sellepärast, et ei ole puhast joogivett ja mida me teeme just lastega, sest see küsimus ka küsiti. meil on äh, UNICEF-iga partnersuhted ja meil on neli erinevat tegevuskava, mis on suunatud just lastele. ja tõesti riikide põhiliselt, äh, meil on siin Süüria kohta see ka naaberriikide kohta ja seal on neli kategooriat. me anname suunatud abi lastele, eriti just selles osas, mis puudutab vaktsineerimist. me üritame toiduabi anda ka kõige raskemas olukorras lastele. teiseks üritame hoolitseda Süürias ja ka naaberriikides selle eest, et kaitsta lapsi vägivalla eest, kaitsta tüdrukuid sundabielude eest ja ka prostitutsiooni eest hoolit-, seda selle eest, et äh, lapsed ei äh, töötaks nagu orjad. kolmandaks, äh, juurdepääs haridusele. see on ülitähtis laste jaoks nii Süürias kui ka naaberriikides. ja neljandaks, noored inimesed Süüriast, kes peaksid äh, pärast sõda riigi üles ehitama. Nende puhul on väga suur oht, et nad äh, satuvad äärmuslaste rüppe. me oleme, meil on siin, nagu öeldud, neli erinevat kategooriat. kolme kategooria puhul on meil umbes kulud teada järgmise pooleteist aasta jaoks ja kui meil toimub järgmine süürialane kohtumine, siis me just kavatseme rääkida nendest lastele suunatud meetmetest ja me vaatame ka seda, kes saab teha mida. kuidas kaasata erinevaid organisatsioone. nüüd järgmine küsimuste plokk. see puudutas rahade kogumist ja seda, kuidas me jagame vastutust mida me teeme Euroopa Liidu poolt? me kasutame ühte näidet selleks, et avaldada survet teistele, et nemad oma kohustusi täidaks. me ei, me oleme kaasatud nii nähtavalt kui ka vähem nähtavalt. laheriigid näiteks, Hiina, Venemaa me oleme nendes riikides äh, tegevad ja kutsume neid äh, riike rohkem üles aitama Süüriat ja Süüria naaberriike. vahel edukamalt, vahel vähem edukamalt. toon teile eduloo Kuveidist. Kuveit on asunud palju rohkem abistama ja teeb seda läbipaistvalt ÜRO kaudu. vahel jääb meile mulje, et me ei saa väga palju ära teha ja me tõesti jätkame oma püüdlusi selleks, et ähm, vastata sealse piirkonna vajadustele. me oleme olnud juhtivad mitte ainult raha osas, vaid oleme ka päris hästi prognoosinud seda, mis juhtub järgmiseks meie olime esimesed, kes ütlesid, et eh, ei piisa mitte ainult abist põgenikele ja väga hea meel on mulle selle üle, et tõesti tõstetati siin ka Iraagi küsimus, sellepärast et eh, Iraagis on praegu kakssada tuhat põgenikku Süüriast, aga peale selle tuleb mõelda veel ka eh, selle peale, kuidas muidu sõda seal Iraaki mõjutab. ülitähtis on aidata riiki, riike, kus on lihtsalt tunda seda äh, sõjavaimu. meil on tõesti päris korralik eelarve ka naaberriikide jaoks, aga me oleme ka Maailmapangale ja IMF-ile survet avaldanud selleks, et ka nemad kannaksid vastutust selles maailma osas. ja me oleme näinud, et äh, selline surve toimib. ja kuna ma räägin siin juba mõjust naabritele, lubage mul vastata Bulgaaria saadikute küsimusele ja ka teiste küsimustele, kes tõstatasid äh, kriisi mõju küsimuse. mida see tähendab äh, Äh, põgenikevoogude mõttes, riskide osas ja nii edasi ja milline on meie vastus? praegu põgenikevood Süüriast Euroopasse on pigem väikesed võrreldes seda, kui palju põgenikke seal riigis on viiskümmend viis tuhat süürlast on jõudnud Euroopasse, kaks koma kolm miljonit on aga Süüria naaberriikides. aga ja ütlen seda nüüd väga siiralt. kui me investeerime selleks, et aidata inimesi Süürias ja nende Süüria naaberriikides, siis me tegelikult investeerime sellesse, et väheneb põgenikevoogude risk Euroopasse, see on täiesti selge. aga inimesed tulevad Euroopasse ja olukord on selline, et erinevad liikmesriigid suhtuvad varjupaigataotlejatesse erinevalt. osad riigid on palju rohkem avatud, nagu Rootsi, te mainisite Rootsit, aga tegelikult ka Saksamaa lisaks nendele, keda nad võtsid alguses vastu, on nüüd veel neliteist tuhat süürlast äh, jõudnud äh, Saksamaale, osad, kes on tulnud äh, ka oma pereliikmetele järele. nii et tõesti väga erinev on erinevate riikide suhtumine varjupaigataotlejate ja põgenike küsimusse ja mina isiklikult usun, et selle küsimusega tuleb tegeleda, see ei ole minu ülesanne, see on volinik Malmströmi ülesanne. ja ka Euroopa Liidu liikmesriikide siseministrite küsimus ja ka õigusministrite nõukogu jaoks. aga kuna mina olen nii-öelda probleemi allika juures, siis on täiesti selge, et ei ole mitte mingit Äh, võimalust, et äh, see kriis ei mõjutaks põgenikevoogusid, sest surve naaberriikidele on nii suur. ja ma arvan, et proua de Kaiser tõstatas ka selle küsimuse, et äh, tingimused põgenike jaoks naaberriikides halvenevad. osades põgenikelaagrites on tingimused ülihalvad ja mõelge, kui teie oleksite ema Äh, kelle lapsed on suremisohus, mida te teete? Te haaraksite nad kaelasse ja jookseksite, üritaksite nad turvalisse kohta viia. nii et oleks väga hea, kui Euroopa Parlament äh, jätkaks sellist harmoniseeritud lähenemise toetamist äh, põgenike küsimuses. toon veel ühe numbri. sain ka sellest teada kui uurisin küsimust, eelmisel aastal oli sada tuhat põgenikku Euroopas, kes said varjupaiga. päris suur number, kui aus olla. umbes kuuskümmend protsenti nendest läksid viide riiki Saksamaale ja Rootsisse, keda mainisime Prantsusmaale, Ühendkuningriiki ja Bel-, Belgiasse. ja ainult väike number läks riikidesse, millel ei ole põgenike vastuvõtmise traditsiooni mis ei ole tegelenud selle küsimusega. nii et nagu proua Ljubtševa ütles oma küsimuses, meil tuleb rohkem koordineerida jõupingutusi Euroopas, eriti mõeldes, äh, mis meid veel ees ootab selle kriisi taustal. kuidas aidata riike, mis võtavad vastu varjupaigataotlejaid? meil on meetmeid, meil on tehnilisi meetmeid, finantsabimeetmeid ehm, ja ka tegelikult meetmeid, kuidas piire paremini kaitsta. ja seda kõike on nüüd Bulgaarias ka kasutatud. kuid kõige parem võimalus äh, aidata neid riike, kuhu põgenikud tulevad, oleks ühine poliitika, ühine lähenemine Euroopa Liidu tasandil et meil oleks võimalik põgenikke võrdsemalt jaotada riikide vahel, näidata üles solidaarsust selles küsimuses tõesti, tegemist on väga raske küsimusega, mõeldes selle peale, et väga paljudes meie riikides äh, pärast viit aastat majanduskriisi äh, tööpuudus on suurenenud, on rohkem vaenulikkust äh, põgenike vastu, on rohkem võõraviha, see lihtsalt on nii ja kuidas nüüd välja töötada ühine poliitika sellis kliima, sellises kliimas ei ole lihtne, aga see on tähtis ja sellepärast varem või hiljem tuleb meil selle küsimusega tegeleda. ja tõesti, ausalt öeldes jällegi nii-öelda inimene, kes tegeleb programmi juurtega, see hetk on praegu käes, see hetk on praegu käes. me, see probleem ei tohiks meid üllatusena tabada. meil on nüüd rakkerühm, mis tegeleb selle küsimusega on hea mõelda ka selle peale, et pärast Jugoslaavia kriisi oli meil tegelikult nii-öelda hädaabiprogramm, kuidas äh, hakkama saada suurte põgenikevoogudega ja on tähtis, et me nüüd töötaksime välja midagi sarnast ja arvestaksime selle varasema kogemusega. ma olen tõesti uhke eurooplane. ja vahel me lihtsalt laseme teistel ennast lõhki tõmmata ja palju hullemalt, kui me seda väärime. Euroopa tegelikult on palju avatum põgenike suhtes kui ükskõik mõni, ükskõik milline teine manner ja eriti tööstusriigid. kaheksakümmend kuni üheksakümmend protsenti põgenikest lähevad ühest vaesest riigist teise vaesesse riiki, mis on tavaliselt naaberriik ülejäänud kümne, kahekümne protsendi puhul seitsekümmend neli protsenti tuleb Euroopasse. kuuskümmend viis protsenti tuleb Euroopa Liitu. ja kui meid äh, kutsutakse nii-öelda kindluseks, siis minu arvates see ei ole päris õiglane. aga jällegi, see ei kuulu minu portfelli, lihtsalt ütlen iseenda arvamuse teile välja nii et Euroopa ei ole nii halb, kui vahel öeldakse. veel üks ähm, nüanss põgenike puhul ja vastaksin siin ka härra Iltševile. Te, te lähete kahekümne teisel jaanuaril äh, Türki ja Bulgaariasse väga tähtis on vaadata, kuidas mõlemad riigid saaksid teha selles küsimuses koostööd, tegemist on ühise probleemiga ja mida oleks võimalik ära teha selleks, et olla paremini varustatud, selleks, et äh, paika panna, täpselt defineerida need, seda kolme kategooriat, kes tulevad, ehk need esimesed, kes tõesti jooksevad elu eest, nende elu on ohus, siis on meil majanduslikud põgenikud, nenna, nende elu pole ohus ja sellepärast neid ei ole vaja kohelda nagu põgenikke. meil ei ole mingeid kohustusi nende suhtes. ja siis on väike number neid inimesi, kes võivad olla ka julgeolekuriskiks. kuidas me saaksime seda kolme erinevat kategooriat kohelda õigesti, ilma et me neid omavahel segamini ajaks ja tegelikult sellisel puhul ei ole meil võimalik ka korralikult töötada välja poliitikat selle probleemi lahendamiseks ja kui me räägime põgenikest, siis äh, siin tuleb rääkida veel ka Palestiina põgenikest. ja tõesti, kõige haavatavam rühm põgenike hulgas on nemad, sest nad on nii-öelda kahekordsed põgenikud ja neil on väga piiratud võimalused. Nad kas jäävad Süüriasse, kus nad on lihtsalt erinevate võitlevate äh, osapoolte vahel ja neid üritatakse ühele või teisele poole tõmmata või nad lähevad Liibanoni, kui neil lubatakse riiki siseneda, aga jällegi seal on olukord väga hull või nad üritavad jõuda Euroopasse. me teeme eh, koostööd nii ÜRO kui ka teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega selleks, et aidata Palestiina põgenikke Süüriast aga tõesti, tegemist on kõige hullemas olukorras inimestega. ja nüüd kolmas kategooria küsimusi, need olid geopoliitilise öö, olukorra kohta, et mis juhtub, millised on meie ootused Genf kahele. kuidas me võiksime nii-öelda need tugeva võimu inimesed rohkem tegutsema panna? Genf kaks ilmselgelt peaksime olema me väga avatud ja toetavad äh, rahuprotsessi osas, kui me läheme Genf kahe konverentsile. kuid ei ole iseenesestmõistetav see, et kui tullakse ühise laua taha, et siis on võimalik ka kiiresti kokkuleppele jõuda. ja isegi, kui nad jõuavad rahukokkuleppeni, siis seda pole kohe kindlasti mitte lihtne rakendada ja selle taustal edusammud Iraanis tegelikult on meie arvates positiivsed sammud Süüria jaoks, sellepärast et Iraan on täiesti arvestatav jõud Süüria konfliktis. ja kui tegemist on jõuga, mis on positiivne, siis ja kui see suunab arengut positiivsele teele, siis me muidugi tervitame seda, kuid kas see nii on, eks me näe. mis puudutab eh, Julgeolekunõukogu resolutsiooni ja miks me nii väga soovime seda, teades väga hästi ja ma arvan, et härra Howitt tõstatas ka selle küsimuse, et resolutsioonist ainuüksi eh, pole mitte mingit kasu, kui seda ei rakendata. aga me siiski soovime seda, sellepärast et äh, sellel hetkel, kui me räägime keemilistest äh, relvadest, vabandust, et nii kaua räägin, aga terve rida küsimusi esitati. aga meil on Vilniuse inimesed Füülega kohtumisel. ma teen kiiresti, ei teie jätkake, ütleb siiski härra Prokk ja lahkub ise. küsimus on selles, et äh, meil on keemilised relvad ohuna ja me Äh, vaatame seda ühtemoodi, aga samal ajal ärgem unustagem, et ka tavarelvad, millega inimesi iga päev maha lastakse, on samamoodi suureks ohuks, ei tohi lihtsalt tsiviilühiskonda tulistada ja tegemist on sama hullude relvadega nagu keemiline relv ja tegemist on esimese olukorraga äh, kaasaegses ajaloos, kus äh, Julgeolekunõukogu pole hukka mõistnud tsiviilühiskonna äh, tapmist ja nende inimeste tapmist, kes on seal kohapeal, et aidata. nii et nagu teie, härra Howitt, ütlesite juba, väga tähtis on, et seda resolutsiooni siis ka rakendatakse, kui see vastu võetakse. siin on jällegi suur roll nende nii-öelda suurtel osapooltel, nemad peavad oma rolli kandma. Nemad peavad survet avaldama. mida see surve siis tähendaks, mis tähendab parem juurdepääs? see tähendab seda, et meil oleks luba teha koostööd humanitaarabiandjatega äh, Äh, palju suuremal skaalal, jah, me oleme näinud paranemist viimasel ajal, kuid mitte nii palju kui vaja, see tähendab ka seda, et konflikti osapooled peaksid lubama tõesti humanitaarabi konvoide jaoks äh, korralikult koridorid paika panna ja see tähendab ka seda, et kui me ütleme selgelt, et kui tapetakse rasedaid ja lapsi, siis see ei ole vastuvõetav ja et sellel on omad tagajärjed. praegusel hetkel me oleme väga vähe selles osas ära teinud ja oleme liiga vähe nii-öelda inimlikkusele keskendunud. ma väga ootan näha äh, muutusi dünaamikas julgeolekunõukogu liikmesriikide hulgas, aga eks me näe, millised on arengud. Genfis, siis kui Genf kaks konverents algab kas on veel midagi, mida olen ära unustanud? hästi, siis läheme nüüd Kesk-Aafrika Vabariigi juurde. põhiliseks küsimuseks on see, et mis annab mulle lootust, miks ma arvan, et Kesk-Aafrika Vabariigil on lootust? seal on kaks põhjust. esiteks, tegemist on üpris väikese riigiga, mis ei ole veel sattunud korralikku religioossesse konflikti. ja kui meil on kohapeal rahuvalvajad, siis nemad on need, kes äh, rahvaga tegelevad. muide, olukord on seal hoopis teistsugune kui seal, kus meil pole rahuvalvajaid. nii et tegemist on nii-öelda mobilisatsioonimeetmega, aga seda tuleb teha praegu teine küsimus. jah, tõesti, naaberriikides olukord on väga ebastabiilne, kuid Tšaad, äh, riik, mis on tõesti rääkinud väga vast-, mänginud väga vastuolulist rolli, siiski soovib aidata. ja täpselt samamoodi ka teised Aafrika riigid, mis on mures sellepärast, et äh, Kesk-Aafrika Vabariigist saab järgmine Somaalia. koos äh, minister Fabiuse ja Valeria Eimasega äh, meil toimus arutelu New Yorgis Kesk-Aafrika Vabariigi üle ja meil oli väga hea meel näha, kui tõsiselt Aafrika riigid, eriti just Kongo ja Tšaad suhtuvad sellesse küsimusse, nad, kui tõsiselt nad suhtuvad stabiliseerimisse. mainisin Kamki Tšetšoodiat ja ma arvan, et kui me jätame nad nii-öelda omaette, siis on probleemid suured. aga kui rahvusvaheline kogukond on kaasatud, siis tulemus võib olla sarnane nagu Malis. mitte mingil juhul see ei ole lihtne, mitte mingil juhul ei ole lihtsalt nii, et keegi nipsutab sõrmega ja rahu on käes, aga kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jaanuari valimised, mis oleksid nii-öelda normaalsed, see ei ole mitte mingi fantaasia. tõesti, kui rahuvalvajad on Äh, äh, ei oleks seal kohapeal, siis me tõesti fantaseeriksime siin. aga kui sa räägid, käid seal kohapeal ja kaalud, mis on hea ja mis on halb, siis äh, tõesti areng on tähtis. ja hea on see, et on näha seda suurt lõhet kult-, kultuurilised sisse süstitud lõhed kristlaste ja moslemite vahel. seal on praegu umbes kakskümmend tuhat võitlejat, aga see on siiski vähem kui mingi saja tuhande pealine sõjavägi. mulle tundub, et see oli kõik Kesk-Aafrika Vabariigi kohta. ma olen väga tänulik kõikidele nendele, kes jäid siia lõpuni ja olid nii kannatlikud, et ma rääkisin kakskümmend seitse minutit ja kakskümmend üks sekundit aga tegemist on tõesti väga tähtsate küsimustega, mis on ära teeninud meie tähelepanu. aitäh! Merci, madame. suur tänu teile, proua volinik, et te tulite meiega siia rääkima, teie jagama oma visiooni ja oma muresid. võite meiega arvestada, eh, meie parlamendi liikmetega, et eh, me selle küsimusega äh, võtame, tegeleme edasi. ja me, äh, need mured on ka meie mured ja üritame leida neile lahendust. pean ütlema, et see pilt, mis te meile maalite Süüriast ja Kesk-Aafrika Vabariigist, on väga murettekitav. suur tänu. suur tänu, kallid kolleegid. kaunist õhtut.